palun, ajakirjandus, olge nii kenad. lubage meil alustada. Really... anname teile viisteist sekundit ja siis me peame tõesti pihta hakkama. Like to ask tahaksin paluda need, kes ei osale, kes ei ole kutsutud, palun ärge võtke toole, mis on selgelt märgitud kellegi teise jaoks, olge kenad, minge kuulamissaali ja webstreamingu meeskond võimaldab teil osaleda siis selles kuulamises. ajakirjandus, olge kenad nüüd, vabastage saal Cannot sit in front of members, please. palun ärge istuge parlamendi liikmete ees ega seiske nende ees, olge kena, lahkuge saalist. Please, we have to start up. palun, me peame alustama kuulamisega. olge kenad. So, good afternoon. tere pärastlõunat kõigile. kõigepealt tahaksin tervitada te, meie volinikukandidaadi Jonathan Hilli ähm, finantskomisjoni ees. nagu te teate, selle kuulamise eesmärk on võimaldada parlamendil kasutada oma aluslepingu põhist õigust hääletada äh, iga kolleegiumi liikme üle ja äh, komisjonil anda võimalus hinnata, kas pakutav äh, volinik on kvalifitseeritud nii kolleegiumi liikmeks olemaks äh, äh, kui su,, kuivõrd suudab ta täita oma määratud ülesandeid. tuletan teile meelde parlamendi kodukorra reeglid, kus teid parlament hindab voliniku kandidaati tema üldpädevuse pühendumise äh, suhtes Euroopale, äh, personaalse iseseisvuse ning hindab ka, milline on tema teadmised antud portfellis, kommunikatsioonioskused ning poliitilised eelistused ning toetus uue komisjoni poliitilisele agendale. tahaksin meenutada ka seda, et enne kuulamist vastas volinikukandidaat kirjalik põhjalikult äh, ettevalmistavale küsimustikule ning kirjalikud vastused on parlamendiliikmetele kõikides keeltes laiali saadetud. vastavalt äh, kehtivale protseduurile on kandidaat esitanud huvide deklaratsioone ning õigusasjade komisjon on viidanud, et temal ei ole tähelepanekuid ega märkusi volinikukandidaadi finantshuvide deklaratsiooni suhtes. nüüd lubage mul selgitada, milline saab olema debati struktuur. Äh, voliniku kandidaadil palutakse teha avadeklaratsioon, äh, mis ei tohi olla pikem kui viisteist minutit, tal on ka äh, koosoleku lõpus viis minutit lõpusõnaks ja peale sissejuhatust on aega neljakümne viieks küsimuseks parlamendiliikmetelt, mis ei võta rohkem kui kolm minutit, ehk siis üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks, esimese vooru täidavad äh, fraktsioonide esindajad ja vabaliikmed ning parlamentidele meenutatakse seda, et kõigil oleks võimalus küsimusi äh, esitada, siis rakendatakse rangelt kolme minuti reeglit ja ma olen veendunud, et ma ei pea võtma vägisi ära mikrofoni ei parlamendi liikmetelt ega volinikukandidaadilt. lõpuks tuletaksin meelde, milline on meie keelerežiim. täna pakutakse tõlget kahekümne kolmes keeles, järelikult kõik kõnelejad võivad kasutada oma keelt. võin meenutada ka äh, kõnelejatele, et see, mida te räägitakse, tõlgitakse kõik ära ja seetõttu palun rääkige mitte liiga kiiresti. tuletan ka meelde, et eh, tehakse otseülekanne parlamendi koduleheküljel sellel koosolekul ja hiljem on videosalvestust võimalikult vaadata, võimalik vaadata samalt leheküljel. enne kui ma annan sõna voliniku kandidaadile, tahan kõigile meenutada, et need ülesanded, mida tema peab täitma, on äärmiselt olulised. finantsstabiilsus, finantsintegratsioon, turu terviklikkus, usaldus turu vastu, efektiivsus, need on nende aastate päevakorras ning finantsreformi lõpuleviimine, äh, pangandusliidu äh, reeglite paikasaamine, kapitaliturgude liidu loomine, mis võimaldaks parandada ettevõtete ligipääsu finantseeringutele ja investeeringutele, need on kõik teemad, äh, millest me huviga, mille vastuseid me huviga kuulame volinikukandidaadi seisukohti. nii, volinik Hill, sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud liikmed. kui valitud president Juncker selle portfelli mulle andis, ütles ta mulle, et ma räägin Shakespeare'i keelt ja teen oma parima et, et väljendada ennast selgelt oma emakeeles, aga eelkõige aga kõigepealt Molieri keeles või vähemalt minu versioonis Molieri keeles tahaksin ma teid tunnustada ja tänada, et te mind täna siia kutsusite. ning samal ajal tahaksin ka tänada teid selle aja eest, mida nii paljud teie seast on mulle eraldanud isegi enne seda kuulamist. ma tahtsin vastata kolmele põhilisele küsimusele. kõigepealt, miks ma seda tööd tahan? teiseks, milliseid kogemusi ma äh, endaga kaasa toon ja kolmandaks, kuidas ma lähenen sellele ülesandele, ülesandele, mis on nii tähtis selleks, et äh, oleks töökohti, et oleks kasvu ja seetõttu on see nii väga oluline Euroopa kodanikele niisiis, miks ma seda tööd tahan? sest ma tahan mängida oma rolli. selleks, et tõusta kahe suure väljakutse kõrgusele, mis meie ees on. ühest küljest ehitada üles usaldust Euroopa vastu meie kodanike seas ning väljakutse töökohtade loomine ja kasv peab äh, uuesti taastuma meie majanduses isiklikult sellepärast, et ma tahan, et Suurbritannia oleks osa edukast Euroopa Liidust. see on mõistlik Euroopa jaoks ja ma loodan, et see on mõistlik ka Euroopa Liidu jaoks. minu vanemate põlvkond oli sõjas. minu enda põlvkond kasvas üles äh, lõhestunud Euroopas, äh, tal oli kogu aeg äh, tuumahävingu oht pea kohal. kui langes raudne eesriie, siis kuhu suund, mille äh, poole suundusid uued demokraatiad? Euroopa Liidu poole. ja kui väga oli meil õigus, et me sellele kutsele vastasime, nii et jah, ma tahan töötada ühtsete Euroopa huvide nimel ja ma tahan, et minu riik jääks äh, Äh, liitu, kuhu kuulub viissada miljonit inimest, äh, kellel on ühtsed väärtused, kes elavad koos, töötavad koos, kauplevad koos ja kes lahendavad globaalseid väljakutseid koos. aga mis, äh, kes ma siis olen ja mida ma sellele ametikohale toon, kui mind valitakse, ma olen kooliõpetaja ja väikeettevõtja poeg, pool elu olen töötanud valitsuses, pool äris alustasin nõustajana Kenneth Clarke'ile ja John Majorile kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel aastatel. peale seda lõin omaenda ettevõtte, nii et ma tean, eh, mil-, kui raske on üles ehitada ettevõtted konkurentsitihedas keskkonnas. Eh, lahkusin rohkem kui neli aastat tagasi, kui ma läksin Briti valitsusse ministrina. aga kas ma olen, eh, ma olen ma olen loobunud kõigist aktsiatest, mul ei ole ühtegi aktsiat, ma ei ole ühegi juhatuse liige, nõukogu liige ka mitte, nii et ma arvan, et mul ei ole mingisuguseid huvide konflikte. aastal kaks tuhat kümme sai minust haridusminister ning mulle anti töö eh, ellu viia kõige suurem haridusreform eh, selle põlvkonna eh, ajal. siis sai minust Briti valitsuskabineti liige ning juhtisin koalitsioonikabineti lordide kojas. ülemkoda on see koda, mis muudab seadusandlust ning tema eripäraks on just detailne seaduste järelevalve. seal on väga palju eksperte, mitte ühelgi parteil ei ole enamust, kõige suuremal parteil on ainult kakskümmend kaheksa protsenti häältest. nii et ainukene viis edasi liikuda on luua konsensust ning töötada üle parteiste piiride niisiis, viisin ellu keerulise reformi poliitilises keskkonnas, mul on, ma olen tõestatult suur, suutnud luua konsensust ja ma saan aru, et töökohad ja kasv on, ma mõistan neid asju praktilisest seisukohast. kuidas ma lähenen äh,, lähenen sellele eluliselt tähtsale ülesanne, mille Jean-Claude Juncker mulle andis? töötas Jyrki Kataneni, Valdis Dombrovskis, Pierre Moskovitši ja mu te eh, teiste komisjoni kolleegidega ähm, kavatsen toetuda sellele, mida siiamaani on tehtud, ähm, mida on juhtinud Leed, ähm, mida on juhtinud Michael Barnier ja see komisjon, et me, meil oleks hea, hästi reguleeritud finantsteenuste tööstus, kus, mis töötab paljude huvides, mitte mõnede huvides. oli erakordne saavutus parandada meie finantssüsteemi kriisi ajal ja ma tahan omapoolset tunnustada oma eelkäijaid äh, ja ma tahan, et selle lausa protokolli läheks. selle töö keskmes on loomulikult Pangandusliit et oleks ühtne reeglite raamat kahekümne kaheksal liikmesmaal. minul, äh, kui mind valitakse, on panna äh, ülejäänud mosaiigitükid paika, et see liit annaks äh, meie pangandussüsteemile selle stabiilsuse, mida me kõik tahame saada. jah, ma olen pärit riigist, mis ei kuulu pangandusliitu, kuid kriis näitas ära, kui väga on üksteisega seotud need kakskümmend kaheksa liikmesmaad. tugevas pangandusliidus tugev pangandusliit loeb meile kõigile, ma teen kõik, mis võimalik, et see oleks Euroopa Liidu lipulaevaks. olime kõik nõus, et kriisi eesest eelsetele aegadele tagasi minna ei saa. me ei saa võtta metsikuid riske öö, äh, ning leppida sellega, mis kohutavat kahju ta tegi töökohtadele ja elu, äh, paljude kodanike elustandarditele me ei saa minna äh, selleni, et äh, maksumaksja rahaga päästame panku. aga me leppisime ka kokku selles, et meil on vaja uut tõukejõudu selleks, et luua töökohti ja kasvu. me peame kindlasti olema jätkuvalt äh, silmad lahti olema uute riskide suhtes, kuid ei tohi eeldada, et me ei tohiks kindlasti vastu võtta järgmise viie aasta jooksul nii palju primaarseadusandlust, äh, äh, sellepärast et äh, hea seadusandlus peab pakkuma nii stabiilsust kui rangust ja samal ajal kui tuleb välja, et me ei ole asju õigesti paika saanud, siis me peame asju muutma ja kohandama. võib-olla asju, kus me oleme midagi tegemata jätnud, mõningaid asju tuleb võib-olla eh, veidikene mm, eh, parandada, häälestada, et, et oleks eh, need reeglid sellised, mida me vajame. see on see väljakutse, mis kapitaliturgude liidus kõige olulisem on. kuidas me suurendame investeeringuid, eriti väikestesse ja keskettevõtetesse, samal ajal säilitades tõhusa regulatsiooni ma olen endale loonud viis peamist prioriteeti. kõigepealt viia ellu see, milles on kokku lepitud. see on juba üksinda väga suur roll. Need öö, äh, äh, erinevad delegeeritud ja rakendusaktid öö, äh, tähendavad umbes neljasadat erinevat meedet, muuhulgas MIFID kaks, pangandusliit, Solvency kaks ja mis iganes niisiis, kõik, mis me teeme, meil peaks olema aus ja avatud protsess teie ja nõukogu. teiseks, et me suudaksime kõige suuremate riskiallikatega toime tulla, siis me viime ellu taolised eh, läbirääkimistel olevad ettepanekud, mis puudutavad rahaturufonde, benchmark'e ja struktuurilisi reforme. me peame olema eh, sil-, eh, ärkvel esile kerkivate riskide suhtes, mis võivad tekkida näiteks sellepärast, et meil ei ole tõhusat regulatsiooni finantsinstitutsioonide suhtes mis ei ole finants äh, mis ei ole pangad kolmandaks järjepidevalt viime ellu rahvusvahelisi standardeid ja põhimõtteid töötame käsikäes teiste g riikidega ja ma püüan väga soodustada regulatiivset koostööd usaga neljandaks äh, pakun välja ettepanekuid kuidas arendada kapitaliturgude liit see on äh, projekt kõigi jaoks eesmärk on selge ma, äh, lugu seda lahti kapital Euroopas, mis praegu on külmutatud ja ta töötaks selleks, et toetada Euroopa ettevõtteid, eriti VKE-sid. me peame minema kaugemale äh, oma sõltuvusest äh, pankade suhtes, kui me vajame finantseerimist ja ma kõigepealt tahaksin analüüsida probleemi, äh, tuua välja, millised on tõkked ja takistused, aga ma arvan, et äh, me juba praegu näeme mingisuguseid võimalikke valdkondi nagu näiteks äh, kõrge kvaliteediga väärtpaberid, äh, paran-, äh, VKE-de krediidistaatuse parandamine ning kokkuleppe sõlmimine Euroopa pikaajaliste investeeringute fondi suhtes. viiendaks, ma tahan uurida seda, kus võiksime pakkuda rohkem eeliseid ühisturust kodanikele. viimase viie aasta jooksul on, oleme päris õigest õigesti kontsentreerinud suurtele struktuursetele institutsionaalsetele reformidele. järgmise viie aasta jooksul ma loodan, et saame keerata teleskoobi teise suunda ja mõtelda rohkem selle peale, kuidas avada paremini turg turvalistele, läbipaistvatele, kättesaadavatele jaetoodetele. ma tean, et paljud selles kojas on need, kes võitlevad tarbijate huvide eest ja selles toetan ma teid eelseisvatel aastatel. me peame mõtlema hoolikalt, kuidas arendada digitaalseid elektroonseid makseid, sest need on äh, suuresti, äh, suurte eelistega, mis puudutab kuluseid, kulusid, kasutamise lihtsust, aga samuti peavad nad olema turvalised ja hästi reguleeritud. on üks öö, äh, üldteema ja selleks on läbipaistvus. see on hädavajalik öö, see on see, mida me nõuame finantsinstitutsioonidelt, nemad peavad teadma, mis riske nad endale võtavad, nad peavad selgitama neid riske ka oma klientidele Äh, ka järelevalveasutused peavad seda teadma. kõik reeglid, mida me või teie olete paika pannud, kõik vajavad äh, olulist äh, läbipaistvust ja loomulikult sellega saab usaldust ja lõpuks ka usku taastada. lõpuks, kuidas kavatsen teiega töötada, kui mind ametisse kinnitatakse? taaskord, läbipaistvus on eluliselt tähtis. olen avatud selle komisjoniga kõik alati, olen avatud teiega ka meie teiega, kellega ma kohtun, eh, ma pean teiega kohtuma ja rääkima paljudest teemadest selleks, et seda tööd teha, sest mina ei usu, et on võimalik poliitikat teha vaakumis. aga ping-, kindlasti jälgin oma eelkäijate praktikast äh,, rääkides väliskohtumistest ja äh,, ja räägin sellest ka oma ametnikega. ma arvan, et see on hädavajalik selleks, et üles ehitada teiega õiget suhet. Äh, üks päev ähm, Strasbourgis olles äh, sõin õhtust Michael Barnieriga, et küsida tema nõu. tal oli väga palju häid soovitusi, aga mingil hetkel äh, ütles ta, et üks asi on kõige tähtsam. pea alati meeles, ütles ta, kui, kui tähtis on sinu suhe selle kojaga see on äh, nõuanne, mida ma võtsin tõsiselt, see on nõuanne, mida ma kavatsen järgida. ma tean, et valitud president Jean-Claude Juncker on andnud mulle väga suure vastutuse, paludes mul äh, selle portfelli enda kanda võtta. kui mind ametisse kinnitatakse, olen ma Euroopa volinik, kes kaitseb üldhuvisid, Euroopa volinik, kes töötab kõigi kahekümne kaheksa liikmesmaa heaks, Euroopa volinik kes ei unusta iialgi, et tema annab aru otse valitud selle parlamendi liikmete ees. aitäh! aitäh, härra volinikukandidaat, nüüd alustame debatiga. esimeseks kõnelejaks Rahvapartei nimel on härra Burkhard Palts suur tänu, härra esimees, lord Hill. ma tahaksin äh, esitada kaks küsimust, millel on üldine tähtsus. kõigepealt äh, finantsinstitutsioonid Euroopa Liidus on silmitsi järjest keerulisema seadusandlusega, on mitmesugused ettekirjutused tehniliste standardite ja muu kohta ja seetõttu on VKE-del väga raske esitada edukaid ärimudeleid. Euroopa Komisjon on kohustatud proportsionaalsust järgima, aga need proportsionaalsuse klauslid peavad äh, ka leidma konkreetselt rakendust ja kuidas teie tulevase volinikuna soovite tagada, et äh, proportsionaalsust ei käsitleta mingi erandina, vaid hoopiski reeglina, see on üks küsimus. ja teine küsimus äh, puudutab mõju-uurimust. parlament nõuab juba aastaid selle uurimist, kuidas finantsturu regulatsioon ehk määrus ja ka muud direktiivid mõjutavad mõjutavad äh, finantsturgu ja kuidas teie tahate tulevikus volinikuna selliseid äh, mõju-uuringuid läbi viia, aitäh! aitäh, härra Palts! Te olete puudutanud kahte äärmiselt olulist märkust siin, et kas, kuidas saavutada õige tasakaal määruste puhul ja, ja kuidas tagada, et äh, üldiselt ja igal pool on meil äh, regulatsioon, mis on proportsionaalne ja me, kuidas me saame jälgida, milline on selle mõju erinevates sektorites. nii et mis puudutab proportsionaalsust, äh, siis minu vastuseks teie, vastus teie küsimusele on ilmselt selline, kuhu me pöördume korduvalt tagasi täna pärastlõunale, olu-, tasakaalu olulisus meil on ilmselgelt vaja selliseid määrusi, mis töötavad, aga me ei tohiks, tohiks olla seisukohal, et äh, kõik ettevõtted on täpselt ühesuured ja seetõttu meil peab olema selline üks suurus sobib kõigile lähenemine. nii et ma täiesti saan aru sellest, mis te ütlesite, et proportsionaalsus on oluline. nüüd selles mõttes, et kuidas me üritame arvutada määruste rolli äh, ja mõju, siis see on äärmiselt oluline teema minu arvates ja kui mind ametisse kinnitatakse, siis äh, ma ka kindlasti kavatsen selle üle mõelda ja arendada seda. mul on olnud äh, majanduskomisjoni liikmetega, erinevate fraktsioonide liikmetega küsimus, diskussioone juba enne ja nad on tõstatanud küsimuse, et kas meil oleks ehk mõistlik, kui meil oleks äh, selline ühtsem, kõikehõlmavam lähenemine et vaadata kumulatiivseid mõju, mis on määrustel kõikidele valg-, valdkondadele ja minu arvates oleks see mõistlik äh, asjade korraldus. Äh, mina olen üritanud nüüd uue inimesena seda äärmiselt keerukat tehnilist valdkonda mõista, mulle tundub, et on toimunud väga palju erinevaid tegevusi erinevates äh, valdkondades ja silodes ja üritatud on tuvastada, ma olen üritanud tuvastada äh, milline on ühest valdkonnast tehtava tegevuse mõju teisele valdkonnale, see on äärmiselt oluline ja ma arvan, et ma pean seda tegema oma töö käigus samuti. Elisa Ferreira, palun, sotsialistid, demokraadid. suur aitäh! võtan sõna inglise keeles, et meie dialoog oleks kergem. aitäh, et meie ette tulite, härra volinikukandidaat, oma kirjalikes vastustes siin parlamendile ütlesite te, et ei saa ühepoolselt võtta endale kohustust äh, välja pakkuda mingisuguseid äh, konkreetseid algatusi, aga Euroopa Komisjon, äh, see institutsioon, kellega te tahate liituda, on aktiivselt tegelenud sellega, et ehitada üles pangandusliitu. on olnud neil ka konstruktiivne koostöö selle parlamendiga, nagu te ehk olete märgin-, märganud. see pangandusliit põhineb kolmel sambal meil on juba olemas ühtne järelevalvemehhanism, äh, ühtne kriisilahendusmehhanism, see veel puuduv osa on see kolmas sammas, ühtne deposiidigarantii, ilma milleta äh, jäävad probleemid ikkagi alles, nii et minu küsimus on, et kas te esitate ettepanet, jätku ühtseks deposiidigarantii kavaks, mis on veel see puuduolev osa täielikust pangandusliidust. kas te teete seda enne aasta kaks tuhat viisteist lõppu? ja milline on sellise kava struktuur, aitäh! Thank you very much and uh... suur aitäh teile! mul on hea meel, et äh, saan rääkida sellest pangandusliidu olulisest teemast, mis on keskne osa minu tulevasest tööst ja nagu te ütlesite, siis peaaegu et kõige esimeseks prioriteediks on see, et selle piltmõistatuse järgmised jupid paika panna, nii et kõigepealt tuleb tagada, et meil on olemas õiged meetmed selleks, et see äh, ühtne kriisilahendusfond töötaks, ma tean, et on selle kallal tehtud juba tööd tuleb äh, veel tööd teha ka selle backstop korralduse küsimuses, nii et mis puudutab deposiidi garantiisid, siis ma tean, et see on midagi sellist, mille üle on viimastel kuudel kõvasti arutatud ja ilmselt ka üldisemalt. nii et minu lähenemine ilmselt oleks, et prioriteediks on äh, Äh, rakendada seda protsessi nii, nagu seda hetkel ette nähakse, see deposiidi garantii lähendamine, mis hetkel on juba esitatud ja teie laiem küsimus, et kas me äh, teen selle ettepaneku enne aasta lõppu ja nii edasi, ma ei ole päris kindel, kas ma saan teile seda praegu lubada, aga kui me jätkame nii, nagu see lähenemine on hetkel kavandatud, äh, siis on sealt näha, kus, kuidas see töötab eraldi äh, deposiidi garantiiskeemidega ja ma arvan, et aasta jooksul ilmselt võiks selle vastu võtta, meil on tulevikus ilmselt palju võimalusi seda veel uurida ja vaadata, milline me, kuidas sellele läheneda ja, ja nii ilmselt teeksin ka mina. Kei Swinburne, konservatiivid reformistid. aitäh, Lord Hill, te olete tulemast siia, mina võtan sõna inglise keeles ja ei hakka rääkima täna teiega Walesi keeles. tegelikult tahtsin küsida terve rea küsimusi turgudega seotud teemadel, aga jätan need hilisemaks ja arvestades, et viimase kahe nädala jooksul pärast seda, kui teie kandidatuur on siin komisjoni teatavaks saanud, siis ma olen kuulanud koridorides ja üks asjaolu, mis kordu-, korduvalt tõusetub, puudutab teie CV-d ja eriti just asjaolu, et kaks väga hästi siin parlamendis tuntud ettevõtet, et Laibel ja Bell Communications ja Bell Pottinger Communications on teie CV-s ja te olete loonud ka ettevõtte nimega Quiller Consultants, nii et meil komisjonis oleks väga hea meel, kui seda teemat käsitletaks avalikult ja et te saaksite e selgitada oma rolli nendes ettevõtetes ja ka seda, kas teil on nendega veel mingisuguseid käimasolevaid suhteid aitäh, mul on hea meel, et ma saan selle, seda teemat käsitleda ja ma keskendun peamiselt Quille Consultantsile, see on see ettevõte, mille ma lõin äh, aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa. Need ülejäänud kaks töökohta on juba peaaegu kolm, veerand sajandit tagasi ja ma ei mäleta sellest nii palju, kui võiks mis puudutab minu ettevõtet, siis mul on väga hea meel ja ma olen uhke selle üle, et me selle ettevõtte lõime, alustasime nullist, mul on hea meel, et ma sain võtta tööle inimesi, kes ähm, maksid makse, andsin tööd, ma müüsin selle küll kaheksa aastat tagasi, lahkusin sealt neli ja pool aastat tagasi, siis ettevõte endiselt töötab. ja nüüd, äh, mis puudutab mind ja minu võimalikke suhteid selle ettevõttega, siis kui mul paluti liituda haridusministrina Briti valitsusega, siis äh, minu riigis toimub äh, ministriks nimetamine niimoodi, et äh, lahkusin sealt ettevõttest paari tunni jooksul ja sellega lõppes ka igasugune side mul selle ettevõttega. mul olid seal osakud, mille ma sain ajal, kui ma selle ettevõtte maha müüsin. Äh, siis, kui ma olin Briti minister, siis olid mul need aktsiad nende reeglite järgi, nagu nad pidid olema siis ja nüüd, kui mind kandidaadiks nimetati, siis kuna ma ei tahtnud, et keegi arvaks, et siin võib olla mingi huvide konflikt, siis vähem kui päev pärast seda, kui mind kandidaadiks nimetati, andsin ma korralduse lahti saada kõikidest nendest osakutest ja see siis toimus ka väga kiiresti. mul ei ole enam neid osakuid ja kui tekib mõni muu kahtlus, siis ma arvan, et huvide konflikt on äärmiselt oluline teema, mida me peaksime kõik võtma tõsiselt ja ma arvan, et võti siin huvide konflikti puhul on, et kas kellelgi on äh, võimalik saada volinikuna tehtud otsustest mingisuguseid finantskasusid. et kas selle kaudu, et tal on osakuid või ta on ettevõtte nõukogus, mul ei ole enam mitte ühegi ettevõtte aktsiaid ja ma ei ole ka ühegi ettevõtte nõukogus. Silvi Gular, ALDE. aitäh äh, ma ei ka-, aga ka-, kavatse kasutada inglise keelt, et kätte maksta Molieri nimel või, vaid lihtsalt sellepärast, et parem on teile poole läheneda. Te rääkisite topelt äh, hääletuse enamuse otsusest äh, Euroopa panganduses, mis tähendab seda, et peab olema enamus äh, liikmesriikide hulgas vastavalt SSM-ile, mis on peamiselt eurotsooni liikmesriigid ja siis liikmesriigid väljaspool SSM-i, mis on see on juba töös ja tundub, et praeguses etapis äh, töötab äh, korrektselt ilma pangandusjärelevalve ja ohtu seadmata, see on tsitaat. kas te olete valmis välja pakkuma süsteem, midagi parand-, mingeid paranduse süsteemi, mis minu arvates tekitab äh, fragmenteeritust ja lõhesid ühisturul ja annab teatud liikmesriikidele vetoõiguse, aitäh? ma tõesti vabandan eh, alustuseks, et eh, selle eest, mis ma tegin Molieri keelega oma avamärkustes kõikide prantsuse keelt rääkijate ees, vabandan selle eest. mis puudutab teie küsimuse sisu, siis eh, need konkreetsed korraldused, mis võeti vastu pangandusliitu ehitades, Need tõusetusid äh, tolle ajahetke konkreetsetest tingimustest, need reeglid äh, kehtivad, nii palju kui mina tean, olen äh, teinud järelpärimisi selle kohta ja tundub, et nad ka funktsioneerivad. minu vastus teie küsimusele ilmselt on üsna lühike vastus, et kas ma näen, et see on mudeliks või kas ma näen, et seda võiks laiendada ka teistele valdkondadele siis see on midagi sellist, mis arendati välja konkreetseid äh, olu-, konkreetset olukorda silmas pidades, et tegeleda pangandusliiduga ja äh, sellega, kuidas äh, kehtestada suhteid nende vahel, kes on sees ja kes on väljas. aitäh, Matt Carthy kuue nimel. härra volinikukandidaat, aasta kaks tuhat kaksteist juunis leppis ülemkogu kokku, et kaotatakse ära riigivõla, pangandusvõla suhe ja see oli otsustava tähtsusega ja see tähendab, et iirlased said tagasi vähemalt üsna suure osa raha, mis neilt oli ära võetud selleks, et Euroopa pangandussüsteemi päästa. võib-olla see on täiesti selline parokiaalne küsimus, aga Iirimaal, kellel on vähem kui üks protsent Äh, Euroopa elanikkonnast on maksnud üle neljakümne protsendi panganduskriisi kuludest ja kuigi see ei ole teie otseses vastutusalad, siis te olete siiski kolleegiumi liige ja teil on oluline majandusportfell, nii et tahaksin küsida, kas äh, põhimõtteliselt te toetate äh, Iiri valitsuse taotlust ja ka kõikide teiste valitsuste taotlust, kellel on sarnased kogemused, et tagasiulatuvalt taaskapitaliseeritaks pangad et me näeme, näeksime ka tõesti majanduse taastumist igal pool Euroopa Liidus well,? Really... aitäh selle küsimuse eest ja ma tõesti saan aru, kuivõrd oluline ja tundlik küsimus see on Iirimaa inimestele, arvestades neid raskusi, mida nad pidid läbi elama tollel ajal. tean ka, et see on küsimus, mida on intensiivselt arutatud kõikide euroala liikmesriikide seas äh, mulle on öeldud, et äh, õiguslikult see on võimalik äh, Euroopa stabiilsusmehhanismi raames, et tagasiulatuvalt taaskapitaliseeritaks pangad, aga kahjuks ma ei saa teile et päris nii palju julgustust anda, kui te ehk soovite, et kõik need, pean ütlema, et kõik need otsused sellisel juhul käivad juhtumi alusel ja sellisel juhul Europiirkonna liikmesriigid peaksid tegema selle ühehäälse otsuse. aga nagu te juba ütlesite, siis see on tõesti selline valdkond, mille eest vastutab minu kolleeg härra Moskovitši, aga kui see teema mingil hetkel tõusetub, siis olen mina äh, kolleegiumi liige, selle grupi liige, kes seda asja arutab ja arvestades äh, siis äh, millised on liikmesriikide seisukohad ja arvamused, tehakse need otsused vastavalt juhtumile. aitäh, nüüd roheliste nimel Sven Kiigold. Lord Hill, welcome. tere tulemast, Lord Hill alates Maastrichti lepingu alastest läbirääkimistest on suhted Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel äh, jahenenud ja ma tahaksin äh, küsida, mida teie ise avaliku elu tegelasena olete teinud selleks, et suhteid Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel tugevdada? tuhat seitsesada lobiisti töötavad siin Brüsselis, esindavad umbes seitsesadat organisatsiooni. City of London Corporation tervitas teie nomineerimist, te ise asutasite ühe lobifirma, Quiller. paljud äh, kodanikud küsivad, kas me mitte ei pane siin elevanti Euroopa finantsturgude portselanpoodi ja milliste finantsinstitutsioonide jaoks teie ja teie firma konkreetselt töötasid, seda ma tahaksin teada, aitäh. Um, first of all uh, in terms esiteks, uh, mis puudutab uh, seda, et kas ma olen pöördunud sellele, et uh, Suurbritannia mängiks olulist rolli Euroopa Liidus, aktiivset rolli, see on ka, see on põhjus, miks ma tahtsin võtta selle töökoha, tulla siia ja mängida oma rolli kakskümmend viis aastat, äh, põhimõtteliselt kolmveerand, äh, põhimõtteliselt äh, veerand sajandit tagasi. Maastrichti läbirääkimiste ajal olin ma Briti peaministri büroos, enne seda töötasin Kenneth Clarke'i heaks, nii et olen olnud seotud Euroopa Liidu küsimustega ja saan aru nende olulisust ja sellest, et see poliitiline tundlikkus, mis nendega on seotud Ühendkuningriigis, see on midagi sellist, millega ma olen pidanud leppima kakskümmend viis aastat ja mul on väga selge ja lihtne seisukoht siin, mida loodetavasti olen ka selgelt välja öelnud, et minu arvates on Euroopa Liidu huvides, et Suurbritannia oleks Euroopa Liidus ja et on Briti huvides samuti, et Brit-, Suurbritannia oleks Euroopa Liidus. nii et äh, nüüd, mis puudutab teie teist küsimust, mis puudutab minu äritegevust, siis äh, seda teemat loodetavasti olen teatud määral äh, käsitlenud, rõhutan veel kord, et lahkusin neli ja pool aastat tagasi, mis on kolm korda see ajaperiood, mis komisjoni jaoks üldiselt peetakse kohaseks äh, inimestele embargo panna pärast seda, kui nad on olnud äh, selle liige. minu arvates on täiesti õigus, õige, et komisjonil selline embargo on, sest ma tõesti saan aru sellest murest, mis inimestel, kodanikel on, et äh, siia tulevad äh, Äh, inimesed, kes äh, oma tööd teevad ja siis pärast hakkavad seda kuidagi omakasuna ära kasutama. see ei ole mitte põhjus, miks ma olen tulnud siia seda tööd tegema, ma ei ole üldse mõelnud selle öelda peale, mis tule, saab tulevikus, ma ei ole siin Londoni linna ja City of Londoni esindajana, ma olen siin äh, selleks, et esindada Euroopa huve, et teha õigeid otsuseid äh, selleks, et saavutada tõhus äh, seadusandlus, stabiilsus ja loodetavasti ka kasv, mis tuleb kasuks kogu Euroopa Liidule. ja ma äh, tahan rakendada äh, igal pool seadusandluse loogikat. nüüd EFTD nimel Stefan Wulf. Good morning, Lord Hill. tere hommikust, Lord Hill mul on hea meel äh, kuulata inglise keelt niivõrd kõrgel ametipositsioonil, mida siin kojas just väga tihti ei kuule. ma tõesti naudin seda nüüd. kui teid nimetati Lordide Koja liikmeks, siis te vandusite, et te olete truu tema majesteedile. kui teid kinnitatakse volinikuks, siis te peate äh, vanduma Euroopa Liidule, et te olete täiesti sõltumatud oma töös ühenduse nimel, et te ei võta juhiseid, suuniseid institutsioonidelt, valitsustelt, organisatsioonidelt. Teil kaks vannet lähevad siin vastuollu. Matteuse evangeeliumit äh, tsiteerides, äh, ühel äh, mehel ei saa olla kahte isandat ja kes on teie isand äh, nüüd, kas Euroopa Liit või kuninganna? ma pean ütlema, et ühel minu viimasel ametikohal Lancasteri kantslerina oli mul au kohtuda tema majesteedi kuningannaga ja ma ei näe ette olukorda, mil kuninganna võiks mõelda, et äh, minu temale antud äh, vanne läheks vastuollu kuidagi Euroopa Komisjoni volinikuna antava vandega. ma ei näe siin mitte mingisugust huvide konflikti. Thank you. Now for the non-script, Gerolf. Gerolf Annemans äh, fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel, palun. vabandust, härra Hill, aga mul on endiselt üks poliitiline küsimus. miks te näiteks kalandusvolinikuks ei äh, kandideeri? London äh, asub Ühendkuningriigis ja miks Juncker äh, valis Ühendkuningriigi kandidaadi finantsküsimuste äh, eest vastutama koos härra Dombrovskisega, ma tahaksin teilt küsida, et kas Eurotsooni majanduslik äh, olukord mitte ei ole selline, et teie konservatiividest kolleegidel on õigus, kui nad ütlevad, et siin harmoneerimine on selleni viinud, ei ole viinud millegi positiivseni. me ühest küljest soovime nagu ühtset turgu, teises osas jällegi soovime jääda finantsühtsusest välja, ühisrahast välja, et kuidas te sellele vastaksite? mis puudutab küsimuse esimest poolt, et miks mind nimetati just äh, selle valdkonna volinikuks, siis see oli härra Junckeri otsus ja see oli äh, minu jaoks väga suur au hakata vastutama niivõrd keerulise valdkonna eest ja teha seda Euroopa Liidu huvides. kui ma äh, kandideerimisega nõustusin. kui ma andsin oma jah-sõna Ühendkuningriigi peaministrile, siis ma ei teadnud, mis portfelli ma saan, ma oleksin loomulikult võinud saada ka kalandusportfelli, aga ma sain äh, finantsstabiilsuse portfelli. ma usun, et äh, siin võib vaadata nüüd asju mitmeti ja kaks viimast küsimust on omavahel ka seotud, et kuidas neid pingeid äh, ja huvisid omavahel lahendada. ma usun, et äh, kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi huvides on see, et eurol läheks hästi. ma usun, et kõigi äh, kahekümne seitsme liikmesriigi huvides on ka see, et pangandusliit oleks suuresti edukas ükskõik, äh, kas nad on äh, euroliikmed äh, või mitte. ja pangandusliiduga liitumine on ka kõigi huvides. ma olen rääkinud inimestega palju nendel teemadel. loomulikult teatud valdkondades pinged eksisteerivad, aga see ülesanne, mis meil kollektiivselt on, seosneb selles, et me peaksime neid pingeid leevendama ja me peaksime tagama, et näiteks äh, pangandusliidus äh, mitte euroriigid äh, tunnevad ennast ka mugavalt kogu seda reeglistikku hallates, mis meil on. suur tänu, Gunnar Hökmark, palun. tänan, volinikukandidaat Ühendkuningriik on äh, väga oluline osa tugevast Euroopa Liidust maailmas ja ma usun, et te mängite otsustavat rolli ka tulevikus koos meiega. mul on kaks küsimust teile. kõigepealt, millisena teie näete koordineerimist ja vastutuse jagamist äh, teie ja volinikukandidaat Äh, Moskovitši ja asepresident Kadanini vahel, kes vastutab millegi eest ja kuidas teie tagate, et äh, töö on tõhus ja täis sünergilisi efekte? teiseks, kõik räägivad kapitaliturgude liigust, aga vähesed oskavad seda tõesti kirjeldada äh, kuidas te plaanite selle poole liikuda? Euroopa finantsturud on killustunud ja me äh, tegutseme alla oma võimete siinkohal, mitte ainult äh, finantsturgudel, vaid seda võib öelda kogu majanduse kohta. ja kuidas teie soovite tagada, et oleks piisavalt äh, investeeringuid ja et piisavalt finantseeritakse Euroopa ettevõtteid, tagamaks majanduskasvu ja loomaks töökohti? suur tänu kõigepealt, mis puudutab koordineerimist, siis äh, mina olen arvamusel, et äh, volinike rühmade loomine, et nad koos äh, töötaksid ja omavahel tööd koordineeriksid asepresidentide juhtimisel, on väga hea idee. minu arvates peaksime me lahti saama sellisest valdkonna põhisest kitsast lähenemisest, nagu seni on olnud äh, on oluline siduda omavahel teemad äh, nagu äh, majanduskasv, tööhõive, rahandusliit ja kindlasti me peaksime inimesi ühendama ühise eesmärgi nimel. ma olen täiesti selle lähenemise poolt. kuidas see praktikas välja hakkab nägema? ma tean, et äh, Jean-Claude Juncker on saatnud kirja Martin Schulzile, kus ta kirjeldab äh, asepresidentide ülesandeid ja volinike ülesandeid. ja loomulikult äh, kõik äh, hakkab sõltuma ka inimestevahelistest isiklikest suhetest. mina asun tööle pühendumusega härra Dombrovskis, härra Moskovitši, härra Katainen on kolleegid, äh, kellega ma soovin äh, tugevat koostööd teha, loomulikult väga oluline on äh, ka meie vastutus teie koja ees, me peame paika panema, kes vastutab EKONi komisjonis. meil nüüd saab aeg kohe otsa, aga mis puudutab äh, kapitaliturgude liitu, siis mul saab kohe aeg otsa, aga ehk keegi küsib selle küsimuse uuesti ja siis ma saan ka vastata. Jakob von äh, Weizsäcker äh, järgmisena, palun. suur tänu, Lord Hill. Te olete töötanud nii avalikus sektoris kui ka erasektoris ja ma ei hakka teilt küsima, et äh, millist nõu te oleksite andnud Junckerile portfellide jagamisel, selle asemel ma küsin teilt äh, hoopiski Pangandusliidu kohta ja täpsemalt selle kohta, kuidas on sellega seotud äh, Pangandusliidu välised riigid. kriis on näidanud, et meil tuleb teha järelevalve ja regulatsiooni osas koostööd USA-s on see kaasa toonud äh, rangemaid nõudmisi pankadele, kes tegutsevad mitmes äh, kohtualluvuses. kas äh, pangandusliidu töös te näete ka ette niivõrd karme reegleid või te hoopis valite teise suuna ja Äh, soovite lähetada, vähendada maksumaksjate koormat, äh, mida on seni tulnud kanda? nii, vastuseks esimesele küsimusele, mis puudutab äh, pangandusliitu, need, kes on sees, need, kes on väljas. ma usun, et kõigepealt tuleb mõningaid aspekte meenutada, ma tean, et inimesed on väga tundlikud äh, selles küsimuses ja paljusid äh, teeb tundlikuks see, et ma sündisin riigis, mis ei kuulu pangandusliitu, nii et siis tekib äh, küsimus, et äh, kas mina suudan oma rolli volinikuna täita või mitte. mina usun, et ma suudan seda rolli näitas, täita, sest ma tegutsen Euroopa Liidu ühishuvides. meil on ühtne reeglistik, mis paneb paika kogu pangandusliidu ja mida peavad järgima kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki mis äh, puudutab äh, ekstraterritoriaalsust ja muud, äh, siis ma usun, et mõnikord Ühendkuningriik üritab reguleerida oma panku ka globaalselt, isegi kui nad tegutsevad Euroopa Liidus. me peaksime USA-ga kokku leppima, et me tunnustame teineteise õigustikku. ma usun, et selline lähenemine on äh, ka G kahekümnes äh, tärkamas ja ma loodan, et meil õnnestub äh, selles kokku leppida ja leevendada niimoodi probleeme, millele ka teie tähelepanu juhtisite. suur tänu ja nüüd küsimus meie aseesimehelt Markus Ferberilt. suur tänu, mina ei räägi Shakespeare'i ega ka Molieri keeles, vaid Johann Wolfgang von Goethe keeles. jah, Goethe oli siin veel puudu ja kui vaja, siis võin rääkida ka Hesseni keelt, aga sepp selleks. kõigepealt äh, läbipaistvusest. Te teatasite, et äh, kõik kontaktid, mis me teil äh, on kojaväliselt, soovite te avalikustada, ma tahaksin küsitleda, kuidas te suhtute õigusloome jalajälje ideesse, kas kõik kohtumised äh, kas või Oxfami või City of Londoniga peaksite te avalikustama ja edasi kapitaliturgude liit, kas see on pangandusliidu edasiarendus ehk Eurotsooni edasiarendus või on see ühtse turu edasiarendus? ja siin ma näen kahte suurt probleemi, VKE-de rahastamine ja pikaajalised investeeringud äh, et äh, seal võiks anda kapitaliturgude liit oma panuse. suur tänu nende kolme küsimuse eest. mis puudutab läbipaistvust, siis äh, mina sooviksin järgida eelkõneleja lähenemist. ta avalikustas need organisatsioonid, nende nimed, kellega ta kohtus ja mina järgin seda põhimõtet ja eeskuju. Jean-Claude Juncker on samuti teinud sellekohaseid ettepanekuid äh, viia sisse kohustusliku äh, lobistide registri, see on väga hea idee, seda ma to-, toetan. mis puudutab äh, kohtumisi, siis nagu ma eelnevalt ka juba ütlesin, siis äh, ma kohtun inimestega, kellel on äh, legitiimsed huvid seadusandluse kohta oma arvamuse väljaütlemisel, näiteks äh, tarbijad. samuti ka finantsturgude ähm, järelevalvajad. kindlasti äh, ma sooviksin koha, kohtuda kodanikega, kellel on ekspertteadmised tehnilistes valdkondades ja nüüd, mis puudutab äh, kapitaliturgude liitu, siis äh, härra Juncker ütles oma missioonikirjas mulle, et äh, siin on tegemist kahekümne seitsme liikmesriigi projektiga ja ma usun, et see on ühtse turu projekt. minu ülesanne on oleks tagada, et see on tõesti äh, projekt kahekümne seitsmele liikmesriigile, kõik kakskümmend, äh, vabandust, kakskümmend kaheksa soovivad selles osaleda ja ma ei soovi, et äh, see teisiti läheks. aga mis puudutab nüüd seda, et kuidas ärgitada pikaajalisi investeeringuid äh, siis äh, meil on pikaajaliste investeeringute fondid ja just see algatus äh, moodustab osa kapitaliturgude direktiivist ja ma tahan seda edendada kiireloomulise prioriteedina, tänan. aitäh, võtame teadmiseks selle, mis te ütlesite selle kohta, mis te puudutab kohustusliku läbipaistvuse registri kohta ja nüüd Pervaš Perez äh,, sotsialistid. volinikukandidaat selles parlamendis oleme me avastanud, et on väga oluline siin kriisi ajal see, et me kasutame siin seda, mida McCarthy selles kojas välja pakkus. et me sead-, seame ülempiiri pankurite boonustele ja me oleme väga jõuliselt, oleme püüdnud takistada ka finantssüsteemi kasutamist selleks, et äh, tegeleda rahapesuga või finantseerida terrorismi. mis puudutab huvide konflikti, siis need üksused, mis tegelevad nende kahe üks-, äh, teemaga, sotsiaalne vastutus ja rahapesu ei ole osa teie portfellist, arvestades seda, et te seda valdkonda ei puuduta, siis te ei ole pädevad äh, tegelema finantsstabiilsuse ja kapitaliturgudega um,? kõigepealt, mis puudutab seda äh, konkreetset punkti, siis ei, ma ei arva, et see nii on. aga otsus, mille tegi härra Juncker siis see oli selleks, et äh, tuua need kaks teemat kokku ettevõtete sotsiaalse vastutuse alla ja ma arvan, et äh, ma kavatsen seda ka teha. mis puudutab äh, sisu, siis need on need teemad, mida arutatakse kogu kolleegiumiga ja ma loodan mängida seal aktiivset rolli. selle seisukohast võttes jään ma selle teemaga seotuks, aga nagu te õigesti ütlete, on tõesti nii, Vera Verova nüüd seda juhib positsioon on väga selge, seadusandlus on vastu võetud ja tema seisukoht, mille ta tõenäoliselt võtab, mis mina olen võtnud, mis tõenäoliselt iga volinik, et vastu võetud seadus tuleb ellu viia. minu oma seisukoht selle teema sisu suhtes, nii palju kui see loeb, on see, et ma usun, et Äh, preemiad peavad olema kooskõlas töö tulemusega. see üks probleem, mis meil oli, oli see, et see kooskõla lagunes, inimesed ei käitunud nende organisatsioonide või ettevõtete pikaajalistes huvides, mille heaks nad töötasid. Nad ei töötanud aktsionäride pikaajalistes huvides ja kui nii juhtub, siis tulevad probleemid. nii et ma arvan, et selle teema lahendamine ma arvan, et need ettepanekud, mis siin on toodud, siin on öö, äh, tagasinõudmised, äh, korrektne segu öö, äh, siis väärtpaberitest ja öö, rahast, nii et selles mõttes mitte see lühiajaline teema on oluline. selles mõttes, mis järgmisena toimub, siis protsess on käimas, ma tean, et minu eelkäija hoolikalt jälgis EBA-d, palus neil edasi töötada me kuuleme äh, nende, selle asja tulemusi siis, kui nad valmis on, Vera Verova ja tema kolleegid, mina muuhulgas, kaalume seda siis, kui aeg käes on. aitäh! EMKO komisjoni nimel Otmar Kaaras. Uh, Lord Hill, welcome! Lord Hill, ma tahaksin kõigepealt äh, viisata äh, Jean-Claude Junckeri kirjale teile, kus te öeldakse, et, et ma soovin, et te uuriksite ka sotsiaalse õigluse äh, vaatepunktis seda õigustikku, eriti just, mis puudutab äh, mänedžeride tasustamist, kuidas te soovite tagada sotsiaalset õiglust ja kuidas te soovite val-, valesid äh, stiimuleid vältida nii toodete kui ka palkade osas? ja teine küsimus, kas siseturu int-, integratsioon nõuab ka finantsturu integratsiooni ja kus äh, teie arvates peaks finantsturud olema rohkem integreeritud? kuidas te soovite lihtsustada VKE-de juurdepääsu vajalikule rahastamisele, milliseid äh, algatusi te plaanite selles valdkonnas teha ja kuidas te soovite rakendada alternatiivseid finantseerimisvõimalusi, tänan Well, to take, to take the last point. et võtta nüüd kõigepealt esimene, viimane pool sellest, kuidas püüda julgustada investeeringuid tu, öö, turgudele. ma arvan, et on päris mitmeid viise, kuidas me seda teha tahame, saame. minu lähtekoht selle, püüdes seda probleemi lahendada, luues kapitaliturgude liitu, on alustada hoolika põhjaliku analüüsiga sellest, millised on praegused tõkked sellele, et äh, voolaks kapital korrektselt, sobilikult ja kui see analüüs on tehtud, siis töötada välja äh, sobilikud äh, lahendused sellele probleemile alt üles, sest me juba teame praegu, et mõnedes liikmesmaades on inimesi, kes, kus erilisi probleeme ei ole, mis puudutab siis investeeringute voogu VKE-desse samal ajal, teistes liikmesmaades väga selgelt see probleem on olemas. globaalne küsimus üle terve Euroopa Liidu on tegelikult väga lihtne. kuidas me püüame paremini kokku sobitada potentsiaalsed investeeringud, mis praegu on külmutatud, ettevõtetele, kes, kes seda vajavad, kes seda tahavad selleks, et kasvada, kuidas siit edasi minna, nagu ma ütlesin enne Euroopa pikaajaliste investeeringute fond mis äh, tegeleks loomuliku arenguga, see on iseenesest huvitav mudel, kus raha suunatakse infrastruktuuri tüüpi projektidesse või VKE-desse, võib-olla näiteks teadusvaldkonnas, ma võiks, arvan, et see võiks olla üks näide. ja lähenemine, mis suurendab seda informatsiooni hulka, mis on kättesaadav. Äh, üks asi, mis puudutab äh, investeerimiste turg on see, et võimalikud investorid ei tea piisavalt väikeettevõtetest ja seetõttu on nad ka tõrksamad investeerima, nii et siis parem informeeritus VKE-dest võiks olla võimalik. mis puudutab teie seisukohta, mis puudutab äh, motiivi ja sotsiaalset dimensiooni, ma arvan, et kõiges, mis ma teen, on see, et me tahame mõelda nende eeliste peale, mis me suudame pakkuda Euroopa kodanikele ning teisest küljest hoolitseme selle suhtes, et meil ei ole äh, valesid motivaatoreid, mis toetaksid ebasobivat käimust. Annals äh, Pieta Fordiga, palun. aitäh, volinikukandidaat. kuigi te osaliselt vastasite ära minu küsimuse, tahaksin ma ikkagi, et te korda, kordaksite mõningaid oma, äh, osa oma öeldud, seetõttu väga lihtne küsimus. kuidas te tahaksite lepitada Eurotsooni ja Eurotsooni väljaiste riikide suhteid. kuidas esindada mõlemaid öö, äh, rühmi ühtemoodi? väljakutse minu jaoks on praktiliselt sama, kuid peegelpildis äh, selle mm, väljakutsega, mis oli Michel Barnierile ja ta on väga avatud olnud selle suhtes, igaüks äh, kes taolist tööd teeb tänu sellele, kus me oleme, liidu arengus on, me oleme kas euroriigis või eurovälises riigis. kui Michel Barnier ametisse määrati, siis äh, osad eurovälistes riikides kes minu meelest ebaausalt, põhjendamatult kahtlustasid, et neid kahte huvi ei suuda ta üht öö, kokku viia. ja ma arvan, et on tõestatud, et need inimesed eksisid, arvestades seda, kuidas Barnier oma tööd tegi. ülesanne minu jaoks on täpselt samasugune, aga lihtsalt teistpidi ja täpselt nagu härra Barnier tegi, tegeles selle tööga Euroopa huvides, seda teen ka mina. praktiline viis selles mõttes, kuidas ma üles ehitan usaldust ja tegelen sellega, millele te viitate, on just nimelt kapitaliturgude liit. kapitaliturgude liit, mis peab olema liit kõigi kahekümne kaheksa jaoks. see on viis, kuidas näidata, et me oleme suutelised üles ehitama ühtset turgu kogu Euroopa huvides milles kõik kakskümmend kaheksa liikmesmaad suudavad osaleda, osaleda entusiastlikult ja ma arvan, et see on väga-väga tähtis selles töös, mis me edasi viime. me peame alati seda äh, eesmärki silmas ja ma teen kõik, mis ma suudan selleks, et ma seisan mõlema huvide eest ja suudan neid ka ühtlustada, aitäh! aitäh! Cora van Nieuwenhuizen Aldest aitäh, volinikukandidaat, ma tahaksin tulla tagasi kapitaliturgude liidu teema juurde. Te mainisite siin paari asja, aga see on jätkuvalt natukene hägune, mida te konkreetselt plaanite? millistele määrustele te kesk-, keskendute, mida tuleb muuta, te mainisite juba pikaajalisi investeeringuid, aga millised on teie konkreetsed plaanid? millal suudame neid saavutada, kas te kavatsete tuua sisse uut seadusandlust, ma tahaksin äh, natuke rohkem valgust sellele teemale. praegusel hetkel tundub vägagi, et see on, see on väga ilus äh, loosung, ühendagem kõik kapitaliturud, aga mida te plaanite lisaks nendele headele kavatsustele, mis te, mida me just kuulsime? nagu ma ütlen praegu, esimene samm, mis on väga proosaline, aga ma olen praktiline inimene, on välja tuua kõigepealt need takistused, mis praegusel on? mis, mis on need takistused, mis praegu seisavad kapitali vaba liikumise teel? ma ei taha alustada sellega, et äh, mul on kõigepealt mingi grandioosne visioon, mis ja lisaks, äh, kuulge, kaks nädalat tagasi mind äh, nimetati kandidaadiks ja ma arvan, et te peaksite mind hulluks, kui ma ütleksin kahe nädala pärast, et voh, see on see, mis me teeme järgmised viis aastat Äh, nii et ähm, mul on väga selge, vähemalt enda jaoks, et ma tahan sellele läheneda samm-sammult, alustades analüüsiga, nagu te ütlesite, on mõned valdkonnad, kus me juba praegu näeme, et siin võib-olla tuleb muuta seadusandlust, mingisugune regulatiivne muutus on vajalik, kas siis selleks, et äh, kaotada ära takistusi või soodustada mingeid muid valdkondi, aga ikka ja jälle tuleb ette see teema, kuidas me soodustame investeeringuid äh, parema kvaliteediga, kõrge kvaliteediga väärtpaberitesse, see on asi, mida me peame tegema ja ma loodan, et me suudame seda teha nii, et see lukustab lahti investeeringud, võtma, vabandust, võtmata riske, äh, mida keegi meist siin vist ei taha, et ik-, uuesti jälle võetaks. nii et ma pean teil paluma ja kutsuma teid äh, äh, üles natukene kannatlikkusele, sest kui me kiirustame ja teeme vea, siis see on ikkagi viga. aga milles ma olen täiesti veendunud, on see, et see, kuidas me praktika, praktiliselt edasi arendame äh, ühtset kapitaliturgu, see, kuidas me takistustest üle saame, see on teema, mida ma tahaksin edasi arendada arutada ja eriti kasutada ära ECONi komisjoni, et näha, millised ideed me, milliste ideedega me koos välja tuleme, aitäh. Olle Ludvigson, äh, sotsialistid. suur aitäh, andsite mulle sõna ja tere tulemast äh,, volinik. Rootsi keel ei ole võib-olla kõige lihtsam keel, millest aru saada. kevadel võeti vastu uus äh, Euroopa Liidu äh, seadusandlus, õigus äh, uuele pangakontole ja ühtegi taotlust ei peaks pank tagasi saatma. läbirääkimiste protsessis proteste, protesteeris Briti valitsus väga kirglikult, nad ei tahtnud osaleda kogu selles seadusandluses, nad ei tahtnud anda kõigile tarbijatele täisõigusi. see seadusandlus võeti vastu, seda peab, peab liikmesmaades rakendama. küsimus teile on selline kui keegi liikmesmaade valitsustest püüab seda direktiivi mitte täielikult rakendada, siis kuidas te tegutsete, kas te laste, lasete sellel sündida või olete te otsustav ja garanteerite selle, et kõik valitsused teevad seda, mida nad tegema peavad. kas te garanteerite, et õigus pangakontole on õigus, mis on kõigil Euroopa Liidu tarbijatel, aitäh? lühike vastus teie küsimusele on jah. ja tegelikult ma võin siin ka lõpetada. sest see on minu äh, kohus, seadus on seadus, kui see on vastu võetud, siis tuleb seda täita. minu üldine lähenemine seaduseloomele on selline, et meie lähenemine seaduste loomele ja määrustele peaks olema proportsionaalne, aga kui seadus on võetud vastu, siis tuleb ta ellu viia. kui ma võiksin võlukepiga lihtsalt kõike muuta, siis minu lähenemine oleks äh, see, et meil oleks vähem seadusi, aga selle eest on neil ka hambad, neil on võimu midagi muuta, selle asemel, et meil oleks mingisugune mass äh, suhteliselt jõuetuid seadusi. ehk mis iganes valdkonnaga ma tegelen, seadus on seadus, on seadus mis puudutab nüüd siin äh, see teema, millest me tegelikult räägime ehk ligipääs pangakontole. üks asjadest, mida ma püüaksin üleüldiselt teha ja vaatan siin äh, otsa nii teile kui teistele selle komisjoni liikmetele, et te mind aitaksite. kuidas järgmise viie aasta jooksul suudaksime me välja töötada rohkem viise selleks, et töötada välja käegakatsutavaid eeliseid Euroopa kodanikele teenuste tööstuses. üks suuri väljakutseid on muuta Euroopa Liit konkreetseks inimeste jaoks. liiga paljud kodanikud ütlevad, et nad ei näe, mida nad sellest Euroopa Liidust saavad. ja samal ajal, kui meil on võimalus näidata konkreetseid asju, mis on toimunud tänu Euroopa Liidule, mis ei oleks toimunud ilma Euroopa Liiduta, kas me räägime siin roaming'u tasudest või, või mis iganes, seda parem on seetõttu ma leian, et on väga oluline rõhutada ja pidada meeles tarbijat ja rõhutada seda, et me saame teha paremaid tooteid meie miljonitele kaaskodanikele, eh, eh, kodanikele. Sirba Pietikainen, palun. suur aitäh oma küsimuses tahaksin vaadata ettepoole, kui me räägime kapitaliturgusid, ma arvan, et tõepoolest me võiksime olla konkurentsivõimelised. ma vägagi pooldan rohkem integratiivset lähenemist eh, erinevate sektorite vahel ja see toob mulle küsimuse, et kui meil on see suur ressursiefektiivsuse küsimus, keskkonnaprobleemid igal pool meie poliitikas, kuidas siis teie näete et see kajastub äh, finantsmäärustiku ettevalmistamisel. ma ei eelda, et te kommenteeriksite detailselt, nagu te teate, seadusandles on väga palju igasuguseid keskkonnarisk, äh, krediidireitingu andmisel ja nii edasi, nii edasi, siin on väga palju aspekte. lihtsalt ma kuulaksin teie seisukohta selles arutelus ja mis suunas te seda debatti tahaksite suunata? tõenäoliselt, mis ma, mis iganes ma praegu ütlen, on igal juhul tingimuslik. aga ma arvan, et üks nendest äh, asjadest, see, millele ma praegu viitasin, LTIF-ile ehk siis pikaajalistele, äh, pikaajalise investeeringufondidele ja kuidas seda võiks kasutada selleks, et suunata raha näiteks infrastruktuuriprojektidele või konkreetsetele VKE-dele, nende tegevusele. teine taoline kategooria sellest on osa laiemast lähenemisest, mis me peaksime endale võtma, on kliimamuutus. nagu te teate, me, me tahame sellega tegeleda üle kogu Euroopa Liidu see võiks olla veel üks valdkond, kus võiks äh, motiveerida teatud käitumist, nii et ma arvan, et on täiesti kindlalt olemas teatud viise, mille puhul kas motiveer-, motiveerides kas siis sellega, et raha on kättesaadav või kapitalinõuetega või millega iganes, et on võimalik suunata investeeringuid konkreetsetesse valdkondadesse, ma arvan, et kuigi minu prioriteet oleks see vähem äh, glamuurne pool ehk siis üritada nagu torud paika saada, nii et raha ikkagi liiguks, siis kõik need sotsiaalsed ja teised prioriteedid, mida me tahaksime eraldada teistele aktiividele ja seegi on osa sellest küsimuste, küsimusest, mis võiks tekkida sellest kolmesajast miljonist, miljardist, äh, miljard eurosest fondist millest räägib härra Junckeri osa minu ülesandeks on saada erasektori investeeringud sellesse, see võiks olla see valem, kuidas võiks neid olulisi teemasid uurida, aga ma väga hea, väga hea meelega räägin teiega sellest teemast äh, hiljem, nii või naa. aitäh, Fabio De Masi kuue nimel. räägin kuninganna keeles, aga saksa aktsendiga. härra Hill milliste finantsinstitutsioonide esindajatega te olete kohtunud alates ajast, kui härra Juncker teid kandidaadiks nimetas? teiseks, te mainisite Finance Watchi, selles kojas oli teatud konflikt sellest seoses, et Finance Watchi rahastati Euroopa Liidu eelarvest, kas te kavatsete jätkata Finance Watchi rahastamist? kolmandaks lugesin väga ette no,, hoolikalt teie vastuseid äh, Äh, loodetavasti oli tegemist õige versiooniga ja te mainisite äh, teatavat konflikti finantsregulatsiooni ja reaalmajanduse vahel. ma olen, ja ma ei ole sellega ühel nõul, pankadel on ka minu arvates liiga palju selliseid mürgiseid varasid. aga äh, kas te võtate selle, et osad pangad on, sellise lähenemise, et osad pangad on liiga suured, et läbi kukkuda ja kuidas te kavatsete äh, reguleerida seda, et ülemäärase kauplemisega on varad valesti suunatud. meenutan teile hellalt, et eh, mitte veidi aega, mitte just väga kaua tagasi Briti monarhidel oligi saksa aktsent, nende inglise keel oli üsna kehv päris tükk aega Äh, küsimus selle kohta, et kellega ma finantsinstitutsioonidest olen kohtunud pärast seda, kui mind kandidaadiks määrati. vastus on, et ei ole kohtunud kellegagi. Äh, üks erand on siin tõesti, äh, ma olin rongis, mis sõitis tagasi Londonisse, lugesin vaikselt oma raamatut, lugesin Joseph Conradi raamatut, et veidi sellist kerget meelelahutust saada finantsregulatsioonist Äh, ei olnud mitte Heart of Darkness raamat, vaid see oli Old Jim, aga Heart of Darkness oli, ilmselt oleks ka mind natuke lõbustanud. Äh, luge-, istusin seal vaikselt ja mind äh, ründas rongis üks inimene, kes tegi lobitööd ühe finantsinstitutsiooni heaks. see oli üks üsna värvikas näide sellest, kuidas mingid inimesed on otsustanud käituda. see on ainuke näide, mida ma saan tuua, kus ma olin selline soovimatu pantvang rongis aga ma andsin suunised oma büroole, see tegelikult oligi enne seda, kui mind ametis kandidaadiks nimetati, et ütlesin oma büroole, et, et tahan kohtuda parlamendisaadikutega, praeguste volinikega ja teiste inimestega, kes on seotud parlamendi ja institutsioonidega, seetõttu ei ole ma kohtunud äh, kellegagi, vähemalt nii palju, kui ma ise seda tean ja teine küsimus, mis puudutab Finance Watchi, olgem ausad, siis ma päris täpselt ei tea, kuidas seda rahastatakse äh, nende küsimuste põhjal, mida ma olen peadirektoraadist küsinud, tean ma, et ta täidab äärmiselt olulist rolli ja ma saan aru, et äh, kuigi põhimõtteliselt sellise tarbijaüksuse rahastamine avalikest rahadest tundub kummaline, aga tegelikult ma saan aru, et arvestades, kui tehniline on see teema, siis ei saa eeldada, et tarbijaorganisatsioon suudaks võistelda äh, Äh, selle tehnilise keerukusega, mis tuleb nende suunas äh, suurelt, suurtelt ettevõtetelt. Äh, instinkt ütleb, et see tegevus tõesti peaks jätkuma, ma ei tea selle rahastamise kohta veel väga täpselt, aga kindlasti peab olema meil selline suurte organisatsioonide lobitöö ant-, anti ravimiks. Eva Žoli, palun roheliste näol. härra volinikukandidaat, mul on kaks küsimust, üks puudutab varipangandust. varipanganduse tegevused, eh, kuna need on tohutult eh, ulatuslikud ja keerukad, eh, võivad tekitada järgmise majanduskriisi, aga riik, mida teie kõige paremini tunnete, on väga selgelt vastu teatud võtmesätetele, mis puudutavad pomi-, komisjoni seadusandlikku ettepanekut rahaturgude fondide reguleerimise kohta mis on teie positsioon, mis on seotud äh, rahaturgude äh, äh, konver-, konversiooniga rahaturgude fondideks ja mis on teie positsioon selle kolmeprotsendise puhvri kohta, mille komisjon esialgu oma seadusandlikus ettepanekus ette nägi? see riik, mida teie kõige paremini tunnete, on väga vastu komisjoni ettepanekule, mis puudutab regulatsiooni, järelevalve benchmark'e, indekseid äh, ja ka äh, välisturgusid, mis, kas te olete valmis äh, komisjoni ettepaneku eest võitlema, kas jah või ei, ja kas te näete ette, et esmale antakse kõige paremad järelevalve, kõige suuremad järelevalve ülesanded? kõnele lõppes kõneaeg otsa Eh, üldiselt kõigepealt varipangandusest, leian, et eh, see seisukoht, mis meil peab olema, on see, et me peame olema teadlikud eh, sellest, kui kerkivad üles uued riskid. mõnikord me ehk peame olema sellised hoolikamad, see sõna iseenesest, varipangandus, see tähendab midagi sellist soovimatut ja, ja pimeduses olevat aga see, et varipangandus on lai termin, kus, mille alla kuuluvad erinevad rahandusega tegelevad institutsioonid, eh, kaasa arvatud sellised, mida me tahame julgustada, sest et kui meil ei ole investeeringuid, siis meil ei teki majanduskasvu ja kui meil ei teki majanduskasvu, kasvu, siis see saab ohuks stabiilsusele. ja ma arvan, et kõikides nendes valdkondades, siin ma ilmselt olen teiega nõus, on see, et tasakaal tuleb saavutada tõhusa regulatsiooni ja Äh, sellise lähenemise vahel, et me ei äh, võtaks ära äh, seda elujõudu nendest investeeringutelt, mis lähevad reaalmajandusse. nüüd need konkreetsemad küsimused, mis te küsisite, ma olen teadlik sellest asjaolust, et on esitatud ettepanekuid rahaturgude fondide kohta, et siin on poliitiliselt tundlikud küsimused, teemaks, see puudutab väga paljusid erinevaid turgusid, ma kavatsen neid ettepanekuid edasi viia ja vaadata, kuhu me nendega jõuame. ma saan aru sellest Zenovi eh, pooldavatest argumentidest, sest et on olemas heategevuslikud organisatsioonid, ettevõtte, varastud, rahastud, kes tahavad, sealt tulevad kindlust, sest nad tahavad iga kuu lõpus palgad ära maksta, aga mulle on selgitatud ka äh, seda süsteemsete riskide ohtu, mis sellest võivad tulenevad ja seetõttu on ka see kolmeprotsendise puhvri ettepanek tehtud. ilmselgelt tuleb siin teha veel tööd, äh, tegeleme sellega ja üritame leida mooduse, kuidas edasi minna, leida sellise viisi, mis äh, lepitab omavahel stabiilsuse investeeringute ja tõhusa regulatsiooni huvid. aitäh, EFTD, Stefan Wolf jälle. oled hea härra Hill, lord Hill, arvestades, milline on teie kuuluvus, arvestades, et kuidas teile on siin plaksutatud, siis see tundub äh, olevat väga selge. pöördun teie pädevuste poole. paljud konservatiivid äh, toetasid teie ametisse määramist, äh, et niimoodi saab David Cameron kontrollida olulist Euroopa tööstust, kus on poolteist miljonit inimest tööl. aga teie töölepingus nii-öelda Junckeri poolt pandud missioonikirjas ei ole eh, mingisuguseid suuniseid finantsülekannete maksu takistamise kohta ega midagi sellist, siis ainuke asi on see, et teie kaustast on ära võetud eh, panga, pankurite boonuste lae küsimus ja antud see teisele volinikule, arvestades seda, kuivõrd oluline tegelikult see on finantsstabiil-, stabiilsuse seisukohalt. Eh, te raporteerite Dombrovskisele ja Kadaisesele ja seetõttu tundub, et te olete meeskonna vähem tähtis liige Äh, mitte ainult need volinikud ei või teid maha hääletada, vaid ka veel kõrgemal olevad inimesed nagu president Juncker, kas see lihtsalt ei näita, et teil ei ole mitte mingisugust jõudu ega mõjuvõimu selleks, et kaitsta City of Londonit? Well, I think the fact that we're all sitting here today with such a see, et me siin täna istume äh, äh, majanduskomisjonis, nii palju on siin inimesi, see näitab, et majanduskomisjon ja see parlament võtavad väga tõsiselt neid pädevusi ja vastutusalasid, mis on volinikel ja täiesti õigesti tahavad nad ka vastutama panna. nii et äh, algpunktiks äh, võib võtta selle mõtte, et volinikud äh, siis sellisel juhul, et, et volinikud ei mängi olulist rolli ja et see koda, see komisjon, eh, ka nende roll ei ole oluline, kui nad üritavad neid vastutama panna, ma ei tahaks sellisest algpunktist hakata töö, töötama ilmselgelt ei ole minu ülesandeks ja olen seda üritanud ka rõhutada, et mina võtsin selle äh, kandidatuuri vastu selleks, et tulla siia ja töötada Euroopa volinikuna üldistes huvides. ma ei tulnud siia mitte selleks, et edendada kuidagi mingite konkreetsete gruppide huvisid. minu ülesandeks on tagada, et meil oleks tõhus, hästi reguleeritud finantssüsteem mina usun, et hästi reguleeritud, äh, korralikult äh, jõustatud äh, finantssüsteem on finantsteenuste huvides igal pool, nii et ma ei näe siin mingisugust pingeseisu korraliku regulatsiooni ja eduka finantsteenuste tööstuse vahel ja lihtsalt, et kõik oleks täiesti selge, siis mina usun, et meil peab olema tugev, edukas finantsteenuste tööstust üle terve Euroopa, sest et äh, ma arvan, et ilma tugevat finantsteenuste tööstuseta ei saa me investeeringuid, majanduskasvu, neid töökohti, mida meil vaja on. nii et te eksite, kui te üritate minust sellist äh, karikatuuri luua ja ilmselt sisepoliitilistel põhjustel seda tahate teha, et, et ma nagu ei, ei huvituks finantsteenuste tööstusest, millest väga oluline osa on Londonis, meil on vaja tugevat finantsteenuste tööstust ja ma töötan selle nimel, et eh, seda edendada, aga ma teen seda sellel alusel, et edukaks eh, teenuseks peab ta olema eh, korralikult reguleeritud. Paul Tang for the SND Group Tang, palun um,. About... aitäh, um, mulle tekitab endiselt küsimust, et mis täpselt on kapitaliturgude liit, aga ilmselt pean selle kohta lihtsalt veel uurima, vähemalt sellist asja olen ma kuulnud, aga tahaksin küsida teie käest sellega seotud küsimuse ja tõstatada ka ühe mure. Te tahate öö, äh, tulla välja ettepanekutega, mis puudutavad kapitaliturgude liitu aga äh, kui see peaks minema vastuollu hetke regulatiivraamistikuga, mida on viimase paari aasta jooksul üles ehitatud või et äh, kui ta läheb äh, finantssektori reguleeritud osast reguleerimata osasse, et kas siis kapitaliturgude liit võiks olla moodus, kuidas dereguleerida, selle asemel, et säilitada olemasolevat regulatsiooni ja seda parandada um.? no I don't believe it is. ei, ma ei arva, et oleks niimoodi, asjad oleks niimoodi, üldsegi mitte, sest et äh, selleks, et meil oleks korralikult funktsioneeriv ühisturg, peavad meil olema ka reeglid, äh, mille raames kõik tegutsevad. me oleme teatud äh, aluse juba ehitanud, ühtsed reeglistikud, mis puudutavad väärtpabereid, teatud väärtpabereid. võimalik, et me peame seda alusena kasutama ja Eh, sellele taust, teie taustküsimusele vastuseks eh, oleks versioon varasemast vastusest, mille andsin härra Wulfile. ma tean, et eh, mõnikord tekib teatav selline vastuolu, dihhotoomia, meile antakse kummaline küsimus, et kas te pooldate reguleerimist või kas te pooldate majanduskasvu. ja minu arvates see on selline võlts dihhotoomia ja me ei peaks selliseid tihetoimeid tekitama, kui me tahame reageerida äh, sellele kõige suuremale väljakutsele, mis, äh, mille meil Euroopa Liidus on, et kuidas äh, ähm, saavutada majanduskasvu, tekitada kodanikele töökohti. ja minu arvates ma ei näe, et see oleks üks või teine. minu arvates tähendab see seda, et mõistlik regulatsioon peaks endaga kaasa tooma äh, majanduskasvu ülereguleerimine ei ole selline asi, mida me tahame, ilmselgelt keegi meist ei taha seda, me kõik tahame proportsionaalset regulatsiooni ja selles mõttes, mida me varem siin rääkisime, et kuidas oleks võimalik eristada eri tüüpi investeeringuid selleks, et edendada kõrgekvaliteedilisi äh, äh, väärtpabereid, kus parema kvaliteediga, kus, äh, millega on võimalik investeeringuid edendada, samas aga ei sunni me inimesi hankima riskantsemaid varasid. aitäh, Alan Lamassuur, palun. suur aitäh, härra esimees. volinikukandidaat. tahaksin küsida ühe küsimuse, millele härra Draghi ei olnud valmis vastata. Lehman Brothersi kriis äh, tähendas seda, et G kakskümmend soovitas kõikidel oma liikmetel märkimisväärselt tugevdada pangandusregulatsioone, seda, mis puudutab turgusid, laenuinstrumente ja nii edasi. mõnikord jääb mulje, et äh, nende neljakümne äh, umbes äh, seadusandliku tekstiga, millega teie e, e, eelkäijad on välja tulnud, tundub, et Euroopa Liit on olnud hea õpilane G20-s Ameerikas Todd Franki olukord jällegi näitab, et nemad ei ole päris nii tublid olnud tekstide koostamisel või nende rakendamisel. kas see on selline arvamus, mida te jagate? ja kui nii, siis kas Euroopa osapoolte konkurentsivõime on ohus ja kuidas te kavatsete seda olukorda parandada, kui see niimoodi on? aus vastus teie heale küsimusele, et kuidas tagada, et äh, need äh, määrused, mis peaksid olema üleüldised, äh, tulema ülemaailmsetelt standardeid loovatelt üksustelt, kuidas neid rakendataks võrdselt kõigi vahel, see alus teie küsimuseks on täiesti õige, mis puudutab seda detailsemat külge, et kuidas ma ka saaksin äh, rahvusvahelistel läbirääkimistel tagada, eriti just äh, läbirääkimistel Ameerika Ühendriikidega, aga võib-olla ka teistega, et äh, neid reegleid rakendataks kohaselt ja kui ei, siis meil oleks äh, vastavus, edasilükkamine ja nii edasi, et kuidas ma täpselt seda tegema pean. selle puhuks ma pean saama veel edasist põhjalikumat informatsiooni, aga teie põhiline märkus või äh, põhimõte, et kas see on oluline, jah, kas see peaks olema prioriteet, jaa, kas me peaksime tagama, et need kõrged standardid, mille me oleme endale seadnud, ei eh, pane meid rahvusvaheliselt kehvemasse olukorda, sest et teised jäävad maha ja jah, ka siin on vastus jah. ja osana eh, TTIP läbirääkimistes, et äh, vastus küsimusele, kuidas saada paremat äh, rahanduskoostööd Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel. see on ka põhjus, miks need sätted on vabakaubanduslepingu läbirääkimiste tuumaks. see on õige lähenemine minu arvates ja me peame tagama, et äh, rahvusvahelistes äh, kogudes kokku lepitud standardid, kas G kahekümnes või mujal, et neid rakendatakse äh, jõustatakse ja et me ei satu konkurentsi mõttes kehvemasse olukorda, sellepärast et meie rakendame neid reegleid ja teised jurisdiktsioonid seda ei tee. Thank you, monsieur Bernard Monod. aitäh, härra Bernard Monod, palun. aitäh, härra Hill Teil on olnud erakliente, eksootilisi riskifonde, Vene oligarhe. minu arvates see on veidi paradoksaalne. komisjon peaks olema täiesti sõltumatu, te olete meile rääkinud, et mingit huvide konflikti ei ole, aga teie nime siiski seostatakse erahuvidega, näiteks Tesco juhtum juulis müüsite te maha oma osaku selles konkreetses ettevõttes nii nagu äh, te tundub, et te olete tõhusad, aga teie varandus äh, tuleneb äh, just finantsturgudelt, nii et härra Hill, milline on teie eetika? Te olete liikunud valitsuse ja lobifirmade vahel, kuidas on võimalik, et te ei ole panga, pankurite poolt mõjutatud, kuidas te saate Äh, läbipaistvuse ja sõltumatuse poolt olla. mina olen patrioot, kahjuks teie ei anna mulle mingit garantiid ja mina ei näe, kuidas te olete, saaksite olla piisavalt usaldusväärne selleks, et kaitsta seda sektorit ja inimesi, kes sellest sõltuvad, aitäh. Well, obviously I am uh, sorry that's the view that you take. tõesti kahju, et te olete sellisel seisukohal ja, ja see ei tulene kuidagi minu kogemustest või sellest, kuidas ma oma elu olen elanud põhjus, miks ma äh, läksin erasektorist tagasi Briti valitsusse, ma ei kavatsenud seda teha, aga see on sellepärast, et ma usun avalikku teenistusse. Äh, põhjus, äh, et kui Briti peaminister palus mul see kandidatuur vastu võtta, lisaks sellele, et Euroopa on praegu tohutu väljakutse ees, minu riigil on tohutu väljakutse, mis puudutab tema suhet Euroopaga, see oleks juba piisav, aga ma tegin ka seda sellepärast, et ma usun avalikku teenistusse. siin ei ole mitte mingisugust huvide konflikti mitte mingil viisil, mitte millegagi, mida ma olen oma varasemas elus teinud. nagu ma juba varem selgitasin, siis see ettevõte, mis mul oli, mida ma ei tunne ära sellest, kuidas teie seda iseloomustasite, sealt ma lahkusin peaaegu viis aastat tagasi ja sellega see ka lõppes. ajal, mil ma seal töötasin, olin ma väga uhke nende klientide üle, kes mul olid, olin uhke selle töö üle, mida ma tegin, olin uhke, et ma kuidagi väiksel viisil sain panustada majandusse ja pakkuda tööhõivet. nii et tõesti, ma ei lepi teie poolt maalitud pildiga. Teie kirjeldate, kirjeldate ennast patrioodina äh, ja ilmselt see niimoodi ka on, ka mina kirjeldan ennast patrioodina, ma olen kindel, et teil on kõrged standardid, need on ka mul Thank you. Kostas Mavrides as.... Kostas Mavrides, palun. Thank you, Chairman. aitäh, härra esimees. umbes eh, poolteist aastat tagasi juhtus eh, midagi märkimisväärset Küprose pangandussüsteemiga. ma ei viita mitte ainult eh, sellele deposiidi äh, Äh, lõikumisele, vaid kogu paketile, mis puudutab äh, erakorralise likviidsuse abi ülekandmist ühelt äh, läbikukkunuvalt pangalt teisele pangale ja nüüd on meil tegemist süsteemse segadusega. sellest alates ei ole mingit usaldust pangandussüsteemi vastu, mis on endiselt väga nõrk. teisest küljest on siin tohutud sotsiaalsed kulud, mis on seotud pangandussüsteemi päästmisega esit-, minu küsimus. esiteks, kas äh, Süp-, Küprose eksperiment on olnud edukas ja milliseid õppetunde võiks saada Küprose kogemustest, kui midagi sarnast peaks uuesti juhtuma? teiseks, te olete kirjeldanud ennast pragmaatilise inimesena. kas te tõesti usute, et äh, Küprose juhtumit silmas pidades on võimalik saavutada tõelist pangandusliitu, kui ei ole Euroopa ülest äh, deposiidiskeemi garantiid. ma olen jah teadlik sellest väga keerulisest olukorrast, mis tekkis Küprosel ja nendest raskustest, äh, mis seal tekkisid. äärmiselt keeruline on mitte kaasa tunda inimestele sellises olukorras. vastuseks teie küsimusele, et kas on siit saadud õppetund, siis ma arvan, et vastus on, et need ettepanekud, mis on esitatud, need meetmed, mis on paika pandud selleks, et tekitada deposiidi garantii skeem, et tagada, et tulevikus, kui peaks sarnane olukord tekkima, oleks kõigil eh, sada tuhat eurot nende säästudest garanteeritud. see Äh, on vastus teie küsimusele äh, nüüd, et kas meil peaks olema Euroopa ülene deposiidi garanteerimise skeem, äh, nagu me veidi varem siin arutasime, siis ma tean, et on esitatud argumente selle poolt ja vastu. ma arvan, et hetkeskeemiga jätkamine oleks õige ja siis kas aja jooksul asjad üle vaadata, kes teab, aga see oleks minu vastus praegu. Brian Hayes, palun. aitäh, äh, esimees, et tervitan Lord Helli siin. kõigepealt küsiksin turu kapitaliturgude kohta. nagu teised kolleegid on öelnud, siis põhimõtteliselt on vaja olnud finantskriisi selleks, et äh, tekitada olukord, kus meil on pangandusliit. ja nagu mu kolleeg ütles, siis äh, selle tabureti kolmas jalg ei ole veel paika pandud, kas on vaja veel üht kriisi, enne kui me näeme kapitaliturgude liitu? ja paluksin teil ka öelda, mis on teie arvates selline indikatiivne ajakava äh, selle liidu loomiseks ja teiseks, millist, millised eesmärgid meil peaksid olema kapitali liidu parem Äh, kirjeldus oleks ehk mittepanga, pankade laenud ja kuidas me saaksime edendada mittepankadelt tulnud laene Euroopa Liidus. teine küsimus, ma olen teiega väga nõus, kui te ütlete, et te peate vaatama, millised on ühisturu kasud kodanikele, te siin mainisite ka digitaalset valuutat, Bitcoin on üks näide siin sellest, kas te võiksite meie komisjonile öelda, milliseid ettepanekuid te võiksite esitada selleks, et digitaalsed valuutad oleks korralikult reguleeritud, sest sellel, siin on väga palju äh, boonuseid sellele, aga selle, samas käib sellega kaasas ka väga palju riske. aitäh nende kahe küsimuse eest. ma tean, et varem on tehtud makseteenuste direktiivi raames ettepanekuid sellega on kaasas, kaasas käinud terve rida meetmeid, mis puudutavad internetimaksete süsteeme ja eriti just klientide tuvastamist selleks, et oleks võimalik saada kasu ilma tekitamata, turvariske tekitamata. mis puudutavad teisi virtuaalvaluutasid, Bitcoini näiteks, siis päris palju on räägitud meie diskussioonis tasakaalust innovatsiooni ja riski vahel. tean, et komisjon osales virtuaalvaluutade rakkerühmas, mida äh, EBA juhtis. Äh, ja ma arvan, et see teema tuleb sisse ka äh, rahapesuvastase direktiivi läbirääkimiste käigus. nii et see on midagi sellist, mida me peame seetõttu väga hoolikalt jälgima. mis puudutab kapitaliturgude liitu ja et kas on vaja veel ühte kriisi, siis ei. ma tõesti väga loodan, et ei ole vaja veel ühte kriisi, vähemalt ei tohiks me niimoodi sellele läheneda. ja ma arvan, et see ongi üks äh, äh, erinevusi võrreldes sellega, kuidas me pidime lähenema pangandusliidu küsimusele. me kõik loodame, et äh, see leiab aset sellistes leebemates tingimustes, mis puudutab ajastust, siis äh, mulle tunduks, et kõigepealt tuleb korralik analüüs läbi viisa, viia konsulteerides teistega, mis puudutab seda äh, tagumist piiri, siis mulle on antud äh, väga äh, selged instruktsioonid osana minu mandaatkirjast, et see peab olema töös aastaks kaks tuhat üheksateist. mulle tundub, et me näeme elemente tule, sellest juba tunduvalt varem, näiteks selleks, et Äh, julgustada kõrge kvaliteediga sekuritiseerimist, see ilmselt juhtub tunduvalt varem, võib-olla juba järgmise aasta alguses. Sambo Terho, palun, ECR. The European Commission emphasizes that the increased level of Euroopa Komisjon rõhutab, et pangandusseadusandluse suurem tase loob Euroopas stabiilsust, aga tegelikult on üldine risk, et pakutakse välja liiga palju seadusandlust. näiteks äh, selle aasta alguses pakkus komisjon välja äh, Äh, pankade struktuurireformi määruse, mis ei luba pankadel äh, e, e, e, eraldi äh, oma turgudel tegutsemise funktsioonid välja tuua. struktuurilised piirangud tõenäoliselt on panga klientidele kahjulikud, sest pangad ei saa enam eraldi konkreetselt välja kujundatud teenuseid pakkuda kas teie arvates on see seadusandluse õige moodus, kuidas tagada, et ettevõtetel oleks parem ligipääs rahastusele? ja kuidas te tagate, et kapitaliturgude liit jääb selliseks projektiks, mis toetab alternatiivseid rahastamisallikaid, eriti just VKE-dele ja lõppkokkuvõttes ei ole mitte lihtsalt ainult äh, administratiivne äh, koorem. ajastus oli jah ka suurepärane teie põhiline äh, seisukoht, et kuidas äh, korralikult äh, läheneda regulatsioonile, et mitte üle reguleerida asju, samas aga mitte kahe silma vahele jätta tekkivaid riske. see on tegelikult selle väljakutse tuum, mis teil kõigil ja ka minul on siin töös ja ei ole lihtne ega mõistlik anda selliseid lihtsaid ülekäe selgitusi, et mida võib teha. kõige parem on asju hinnata nii hästi kui võimalik, aga samas siiski jälgida neid pidevalt. ja mul on, tundub, et see on ainuke mõistlik moodus, kuidas asju ajada ja kui ma nüüd vaatan tagasi sellele märkimisväärsele seadusandluse hulgale ja saavutustele, mis on tehtud viimase viie aasta jooksul, siis kaine mõistus ütleb, et kui sellise kiirusega seaduseid koostatakse sellise surve all, siis on suhteliselt tõenäoline, et mitte kõik ei ole läinud päris täppi. nii et mulle tundub, et kaine mõistuse lähenemine oleks selline, et me vaatame, kuidas asjad on kujunenud ja koostame oma seisukohad. osad sellised äh, ülevaatamised on juba seadusandlusse kirjutanud, järgmise paari aasta jooksul peame, peame me üle vaatama ligi sadakond asja. aga samas peaksime mõtlema ka selle üle, kas meil oleks vaja kogu selles teemas äh, sellist äh, selgemat, kõikehõlvamat lähenemist need eh, struktuurireformi küsimused, see tasakaal, mida asepresident Barnier üritas saavutada, et eh, vähendataks riske, samas aga ei satuks ohtu üldine pangandusmudel, vaadatakse seda, kuidas eh, kaubandusele reageerida tasakaalustatult, ma tean inimesi, kes leiavad, et see läheb liiga kaugele, osad leiavad, et see ei lähe piisavalt kaugele aga samas tasub meil siiski neid ettepanekuid teha, vaadata, kuhu me sellega jõuame ja milline oleks õige tasakaal, mida saavutada. aitäh, Peeter Ježek. aitäh, härra volinikukandidaat, tahaksin ähm, käsitleda rahaturgude fondide küsimust, eriti mis puudutab seda kolmeprotsendilist äh, kapitalipuhvrit kas teie vastusest võib eeldada, et te kavatsete selle ettepaneku üle vaadata, mille teie ettepane-, eelkäija on teinud. ja kuna mul on veel veidi kõneaega järel, siis tahaksin käsitleda ka kapitaliturgude liidu küsimust. kas te saaksite nimetada mõningaid valdkondi, kus te leiate, et on takistusi ühisturule? ja kas te saaksite öelda, kas te kavatsete ühisturu valmis saada direktiivide või määrustega. aitäh! rahaturgude fondide küsimus. minu kavatsus oleks äh, jätkata seda, selle ettepanekuga, nende ettepanekutega, mis on hetkel esitatud. ehk siis see, mida ma ütlesin varem, see oleks minu lähenemine, nii nagu ma olen aru saanud, siis eh, tavapäraselt juhtuvad need asjad niimoodi, et see eh, diskussiooniprotsess nüüd jätkub, aga ma ei ütle, et minu arvates eh, see, mis juba tehtud on, selle peaks kuidagi tagasi võtma. minu arvates me peaksime jätkama selle analüüsimist ja mis puudutab Siinavse, siis nagu ma juba enne ütlesin, siis tuleb meil leida lahendus, mis võimaldaks eh, nendel fondidel jätkata oma rolli mängimist majanduses, samas peame aga tagama ka finantsstabiilsuse. nii et see oleks minu lähenemine sellele teemale. nüüd kapitaliturgude liit. ma saan aru sellest soovist, et eh, detailid peaksid olema selgemad, aga arvestades, mida ma ütlesin varem äh, lähenemise kohta, siis see tuleks meil koos välja arendada, me peame korralikult analüüsima probleeme ja siis sealt jätkama. nüüd, et kas äh, need äh, sammud, mida me ilmselt peame tegema, peaksid olema direktiivi või määruse vormis, siis siin ma praeguses etapis ei suuda teile mingit mõistlikku vastust anda, sest et see sõltub sellest, mida me tahame esitada. aga minu lähenemine oleks, et pärast seda, kui läbi on viidud analüüs, on määratletud probleemid, tuleb teha kõik need sammud, ehm, mis meile siis vajalikuks osutuvad selleks, et need ületada ja tagada, et kapital saaks liikuda ja et ta saaks liikuda nendeni, kes tahavad saada ligipääsu sellele investeeringuteks, selleks, et oma ettevõtteid kasvatada ja teistel eesmärkidel. Alfred Sand, SMB. suur tänu Arflet Sand, palun sotsialistide demokraatide nimel. meil on suured erinevused Euroopa ühtsel turul riikide ja erinevate piirkondade vahel. osadel on konkurentsieelis äh, ja väga paljudes äh, piirkondades, ka ääremaadel, äh, on teatavad omad pädevused äh, Luksemburg, Malta, Küpros, Ühendkuningriik, Holland, neil on oma spetsiifika finantsvaldkonnas. OECD on ka toonitanud, et finantsteenused toon-, aitavad kaasa turu tõhususele ja tõstavad tööhõivet piirkondades, mis muidu oleksid endeemiliselt stagneerunud OECD on pannud paika mitmesugused äh, standardid ja kas teie arvate, et äh, perifeersetes piirkondades äh, pakutavaid teenuseid tuleks soodustada? ma arvan, et me peaksime pöödlema selle poole, et ükskõik, mis teenuseid pakutakse, et äh, ükskõik kus, et inimestel oleks võrdsed tegutsemisvõimalused. me ei saa lubada seda, et ühtedel on Euroopa Liidus äh, reeglid, äh, mis on paremad kui need, millele teised sooviksid juurdepääsu saada. ma arvan, et me peaksime võtma omale tegutsemise aluseks selle, et ükskõik, kus ettevõtjad äh, asuvad, et nad ei pea olema ebavõrdses olukorras ja et meil on äh, reeglid, äh, mis on paika pandud läbipaistvate asutuste poolt ka ükskõik, kas see on OECD või Transparency International, aga igal juhul, et, et neid reeglitest peetakse kinni. suur tänu ja järgmisena Fulvio Martušel, Rahvaprotest austatud äh, härra volinik. ma ei tea, kas te lugesite just seda, mida öeldi nende pankade kohta, kes kukkusid läbi stressitestil. Need äh, selgitused on väga mõttekad, sellepärast et nad näitavad, millised riskid veel finantssüsteemis eksisteerivad. kuidas teie seda näete? teiseks eile teatati, et äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas ei peeta kinni defitsiidi äh, kriteeriumitest ja see ju ka otseselt mõjutab meie finantssüsteeme tänan ma ei ole neid konkreetseid kommentaare näinud, millele te viitasite. ma ei saanud täpselt aru, mis teie küsimus oli. pangandusliit? vabandust. mida te soovisite teada saada? Ieri Andrea Ria a Vienna, eh, la notizia la Andrea Riia Viinis kirjutas ajalehes, et osad pangad ei pidanud stressitestile vastu ja lähevad pankrotti. kas te arvate, et see destabiliseerib süsteemi ja kas te oleksite teinud samalaadse avalduse? ma ei saa hinnata seda, millised saavad olema stressitestide tulemused, need on praegu käimas, tulemused on varsti näha. ma usun, et äh, me peame püüdlema tugevate stabiilsete pankade poole pangandusliidus. ma tean, et äh, pangad äh, on üritanud suuretada oma kap-, kapitalimatuse protsess on midagi, mida nad väga tõsiselt võtavad ja millesse nad karmilt suhtuvad. me kindlasti äh, võtame tõsiselt äh, stressitestide tulemusi, kui need avalikustatakse, aga praegusel hetkel ma ei saa kommenteerida seda, mis hakkab juhtuma, sellepärast et ma ei tea, millised tulemused saavad olema. meil on äh, taristu paigas me teame, kus me oleme Pangandusliidu arengutes, see annab meile võimaluse varsti ka tulemusi näha. ja ma loodan, et uus äh, süsteem, mis pannakse paika äh, tulevikuks, kriisilahendusnõukogu äh, ja kriisilahendusnõu-, fondiga annab meile põhjust äh, suhtuda tulevikku kindlalt. järgmisena saab äh, sõna kolleeg Ivana Maletitš, palun. suur tänu, härra esimees, volinikukandidaat. mul on äh, küsimus kõi-, kõrge võlataseme kohta, mis on väga oluline küsimus Euroopa Liidu jaoks ja mis on aeglustanud meie taastumisprotsessi milliseid vigu on äh, siin tehtud, kas te plaanite äh, kaasajastada riigipõhiseid äh, soovitusi Euroopa semestri protsessis ja teiseks maksete määrus, mida te sellest arvate ja kuidas te suhtute fakti, et makseid tuleks teha ühelt poolt äh, kuuekümne kuni maksimaalselt üheksakümne päeva jooksul, samas äh, on meil probleem Euroopa Liidu maksetega Euroopa Liidu liikmetele, äh, liikmesriikidele, kuidas te seda küsimust plaanite lahendada? ma usun, et siin on tegemist suuresti küsimustega, mis ei ole päris minu portfelli osad aga volinike kolleegiumi liikmena ma käsitlen ka neid teemasid. ma olen äh, kursis sellega, millist äh, mõju riigipühised soovitused omavad meie eesmärkide saavutamisel. aga siin on suuresti tegemist siiski äh, volinik Moskovitši äh, vastutusvaldkonnaga mis puudutab maksete tasemeid, siis äh, maksete direktiiviga me oleme seda reguleerinud. kui on mingeid spetsiifilisi küsimusi, mida me võiksime äh, pärast äh, seda kohtumist ka arutada, kui te selgitate mulle detailsemalt oma muresid, siis ma olen valmis teiega vestlema Äh, suur tänu, järgmisena Jonas Fernandes, palun. suur tänu, esimees äh, härra Hill, mina räägin Cervantese keeles härra Barnier oli eriliselt aktiivne viimasel ametiajal viimasel mandaadi ajal ja esitas meile väga palju seadusloome ettepanekuid ja me muutsime neid veelgi äh, täpsemaks koostöös. kas teie olete sama aktiivne nüüd äh, kui härra Barnier või olete te pigem äh, praktiline ja mitte niivõrd ambitsioonikas? ja teiseks äh, küsimus finantsindikaatorite kohta. meil on päris suur äh, surve tõsta mõningaid indikaatoreid. kas ei oleks äh, parem, kui meil oleks lihtne regulatsioon, mis katab kõiki indikaatoreid või peaksid meil olema mitmed järelevalve regulatsioonid, mitmed indikaatorid aga siis meil peaksid olema ka mingisugused äh, vahekohtumenetlused. ma loodan, et äh, mida iganes ma tegema hakkan, et ma ei hakka tuuleveskitega võitlema. ma usun, et äh, kindlasti ma võtan härra Barnier omale eeskujuks ja nüüd äh, viimastel aastatel on vastu võetud suur hulk seadusandlust, minu esimeseks prioriteediks on äh, vaadata läbi ja rakendada umbes nelisada meedet, nii et esimene vastus on, et me peame tegema palju detailset tööd ja see annab meile tööd tükiks ajaks. ühtlasi me teame, et äh, meil tuleb tegeleda rahaturufondidega, võrdlusalustega, käsitleda strukturaalseid küsimusi, mis on seotud äh, pankadega, käsitleda uusi tärkavaid äh, riskiküsimusi, tegeleda kapitaliturgude liiduga. minu lähenemine nüüd vastuseks teie küsimusele seisneb selles, et äh, ma üritan äh, saavutada tasakaalu õige regulatsiooni äh, määra vahel, tagamaks, et süsteem on turvaline, aga et ta ei oleks nii turvaline, et see lämmataks majandusliku tegevuse. nii et ma ei saa teile anda protsendilist vastust, et ma nüüd teen nii palju vähem või nii palju rohkem ka härra Barnier ütles, et ta tuli välja niivõrd paljude seadusandlike ettepanekutega kui vaja probleemi lahendamiseks ja see saab olema ka minu lähenemine. me peame vaatama, mida me oleme teinud minevikus, peame tagama, et see oleks õige ja toimiv. ma usun, et sellise lähenemisega oleks ka härra Barnier ise nõus, aga mis puudutab võrdlusaluseid, siis selle juurde pean eraldi veel tagasi tulema suur tänu, äh, Marissa Matias kuue nimel, palun. suur äh, tänu, äh, esimees, mina istun siinpool kaugemal. ma ootan, kuni te olete pannud kõrvaklapid pähe. mina räägin Sarmageko Moiase keeles mul on olnud juba võimalik äh, teiega kõneleda näiteks äh, finantskriisi teemadel. mis puudutab nüüd äh, tegemata jätmisi finantskriisi ajal, mul on kolm konkreetset küsimust. Euroopa Keskpangal on odavalt raha, see ei jõua ka majandusse. kas teile ei tekita muret see likviidsuse olemasolu, aga samas investeeringute puudumine, kas see mitte ei vii uue kriisini meid? tuhandeid kordi on lubatud, et panku reglementeeritakse paremini ja hoitakse pangandustegevused äh, teineteisest lahus. mul on nii vähe aega, sellepärast ma räägingi nii kiiresti, ütleb kõneleja. kolleeg äh, küsis ka üht-teist äh, subventsioonide kohta läbi kukkunud pankadele. kõigepealt mis puudutab minu eelkäija tööd äh, siin komisjonis viimase viie aasta jooksul, et kas seal oli mingi mõju või oli see ajaraisk, siis äh, ma arvan, et äh, siin komisjonis ollakse enamuses ikkagi seda meelt, et tuli reageerida väga erakorralises olukorras rahandussüsteem, pangandussüsteem äh, oli praktiliselt kokku kukkumas. fakt, et me kõik siin oleme ja et siiski olukord päästeti, selle eest tuleb öelda tänusõnad äh, päästjatele. ma tean, et äh, soovitaks kohati ka enamat, aga samas kui me räägime tasakaalu äh, leidmist, äh, süsteemi stabiliseerimist, vajalike sammude tegemist, siis äh, nii minu eelkäija kui ka see koda siiski võivad uskuda, et saavutati hea tulemus, mis puudutab nüüd Euroopa Keskpanka ja avaliku sektori, erasektori raha, siis äh, kapitaliturgude liiduga seoses äh, ma üritan just äh, edendada investeeringuid eraavalikus sektoris. härra Juncker soovib vabastada kolmsada miljonit eurot, me soovime igati äh, edendada sektorite vahelisi investeeringuid. ja jälle sai mu aeg läbi, aitäh! Philip Lamberts Roheliste nimel, palun. tänan äh, härra Ill, tere tulemast tagasi, me oleme üks kord ainult varem kohtunud ja te ütlesite midagi, mis mind äh, jahmatas. Te ütlesite, et ei tohiks olla selliseid äh, finantsinstitutsioone, kes on liiga suured, et äh, läbi kukkuda me reguleerisime uuesti finantssektori ja teil on täiesti õigus, äh, et meil endiselt on selliseid finantsinstitutsioone, mis on äh, siiski liiga suured, et äh, neil läbi kukkuda lasta. ja minu küsimused on lihtsad. mis on kolm kõige olulisemat meedet, mida teie plaanite võtta, et meil ei oleks institutsioone, mis oleksid liiga suured, et neil lasta läbi kukkuda, mis oleks liiga suured, et neil, et neid hallata. ma usun, et see on väga oluline küsimus, me oleme kohtunud tegelikult, äh, kohtunud äh, rohkem isegi kui korra. niisiis ma usun, et äh, me peaksime tõesti asuma selle väljakutse kallale, mis puudutab neid liiga, äh, liiga suuri, liiga keerulisi äh, finantsinstitutsioone. kõigepealt me peaksime probleeme juba eos ennetama siin me räägime strukturaalsetest reformidest äh, ja selle kaudu riski vähendamisest. ühtlasi me peame riski äh, kindlaks määrama, identifitseerima, läbipaistvuse küsimus tuleb siin mängu ja samuti tuleb äh, tagada, et meil oleks erinevaid finantsinstitutsioone, mitte ainult panku. me peame olema valvel äh, kõikide finantsinstitutsioonide riskide osas ja meil peavad olema vastavad äh, kriisilahendusmehhanismid äh, paigas. me oleme teinud suure sammu edasi panganduse osas, aga on ka teisi valdkondi, millega soovitaks tegeleda ma suhtun täiesti avatult äh, meetmetesse, mida meil oleks ehk äh, vaja äh, võtta. ma üritaksin igal juhul leida tasakaalu, et meil oleks turvaline seadusandlus, et meil oleks riskid võimalikult leevendatud ja välistatud ja et meil ei oleks selliseid finantsinstitutsioone, mille SKT on, äh, mille käive on suurem kui mõne riigi SKT. suur tänu. ja nüüd Rahvapartei nimel Vervenen Langen, palun. suur tänu, äh, Lord Hill. Teie finan-, missioonikirjas on äh, öeldud, et te olete vastutavad äh, pikaajalise finantseeringu eest. kõigepealt küsimus äh, euro võlakirjadesse suhtumise kohta. kuidas te suhtute delegeeritud õigusaktidesse tulevikus, kuidas te plaanite Euroopa Parlamenti äh, kaasata ja millist rolli mängivad äh, kolm Euroopa järelevalveasutust ja ka Baseli järelevalvenõukogu, mis äh, hindas riigi äh, võlakirju äh, riskiga null, aga samas era- ja avaliku sektori partnerluse projekte kõrgema riskimääraga. aitäh! Well, there are a number of questions siin oli äh, mitmeid küsimusi, osad äh, üsnagi tehnilised ja mõistlik äh, oleks nendes küsimustes kohtuda koos konkreetselt vastutavate ametnikega ja siis laskuda nende osas ka detailidesse. üldiselt, mis puudutab delegeeritud õigusakte ja rakendusõigusakte, siis äh, ma järgin ühenduse meetodit. ma arvan, et on äh, oluline kõik põhjalikult läbi arutada, nii et inimesed oleksid teadlik äh, ettepanekutest ja lahtistest küsimustest ja ma tahan kindlasti seda lähenemist kõikides valdkondades rakendada. mis puudutab eurovõlakirju siis äh, mul ei ole piisavalt infot, et teile selles spetsiifilises küsimuses hetkel vastata. ma uurin seda küsimust ja kujundan välja oma arvamuse, mida ma ka teiega arutan. Thank you and now for the EFDD. suur tänu. EFDD nimel äh, Steven Wolf, palun. Lord Hill, meie riigis äh, paljud tahavad teada, miks te siin olete, mis on teie nimetamise tegelik põhjus. selge on see, et te olete toonitanud, et te olete Euroopa Liidu äh, huvides, mitte spetsiifiliste gruppide või äh, riikide huvides, see on loomulikult muusika David Cameroni vastaste kõrvadele. Te olete öelnud ka, et nelisada meedet rakendatakse, et äh, kapitaliturgude liitu alustatakse, olgugi et inimesed ei saa aru, milleks see on vajalik ja mis see on. aga on veel üks põhjus, miks te siin olete minu arvates ja see on peidus teie missioonikirjas Äh, leheküljel viis Jean-Claude Juncker ütleb, et äh, tuleb äh, eraldada rahad, millega uuritakse või rahastatakse järelevalveinstitutsioone Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis äh, ja see kõik mõjutab ka City of Londoni rahastamist, siin tagaukse kaudu üritatakse Londoni Cityle maks äh, peale suruda ja sisse viia ma ei saa eriti palju juurde lisada meie varasematele arvamuse vahetustele, ma ei ole arvamusel, et äh, see on tõesti see töö, mida mina hakkan tegema volinike kolleegiumi liikmena. mina loodan, et mul õnnestub teha sellist tööd, et me loome tugeva finantsteenuste tööstuse, millest saavad kasu kõik, selles tööstuses töötavad ükskõik, kus nad töötavad. ja kui meil on tugev ühtne turg ja tugev ühtne kapitaliturgude liit, siis see vajab inimest, ajab inim-, avab inimestele võimalusi, ükskõik kus nad asuvad, et turgu äh, arendada ja ettevõtteid arendada. ma loodan, et äh, ka teie seda toetate, te olete tugevalt äh, seotud Londoni City'ga aga mul ei ole midagi rohkem juurde lisada, sest tundub, et te ei ole huvitatud sellest vastusest, mida ma teile annaksin. suur tänu ja nüüd äh, äh, HPE sotsialistide ja demokraatide nimel, palun. ma ei hoi-, üllata teid, kui ma ütlen, et meie sotsialistidena oleme loomulikult äh, huvitatud äh, sellest äh, kuidas tööd ja kapitali erinevalt maksustada, ma tahaksin teada, mis on teie arvamus äh, finantstehingu äh, maksu osas. meie arvates on see vajalik äh, finantsstabiilsuse tagamiseks ja spekulatsioonide vastaseks võitluseks, meie arvates on see hea vahend. Teie ei ole selle eest otseselt vastutav, aga te ka annate oma panuse maksustamisaluste väljatöötamisel ja millises suunas äh, te liigute, mida te aluseks äh, võtate, Pervanš Perez küsis äh, teilt rahapesu direktiivi kohta ka. see teema ei ole küll teie vastutusvaldkonnas, aga see saab olema ka oluline teie töös. mis puudutab äh, finantstehingumaksu, siis äh, see on küsimus, millega tegeleb minu kolleeg härra Moskovitši. presidendikandidaat härra Juncker toonitas talle, et finantssektsiooni, finantssektori maksustamine on äh, õigluse küsimus mis puudutab nüüd äh, ühtse turu killustamise vältimist ja seda, et finantssektor annaks oma panuse, siis äh, tuleb äh, toonitada, et turud peavad toimima tõhusalt, maks peab sellele kaasa aitama. välja pakutakse üheteistkümne liikmesriigi tõhustatud koostöömenetlust härra Moskovitši on selles küsimuses äh, juhtivvolinik ja ma usun, et äh, see teema tuleb laiemale arutelule sobival ajal. ja ma ei saa midagi rohkemat äh, selle kohta lisada ja rahapesu teema. Thank you um.... seadusandlus, mis tegeleb rahapesuga. sellest mulle nüüd äh, teada antud ei ole, mind ei ole selle teemaga tutvustatud ma usun, et äh, siin on tegemist äh, teemaga, mis on seotud rahvusvaheliste kokkulepetega, üleüldse globaalse võitlusega selle vastu tagamaks, et meil on äh, ühtsed reeglid sellega tegelemiseks. ma kindlasti toetan vastavaid meetmeid, aga selle küsimuse spetsiifikat ma ei tunne. ja detailset vastust ma teile anda ei saa Thank you. We are going to have a trilogue on that soon. suur tänu. sel teemal tuleb meil triloog. Äh, ECR äh, Ashley Fox, palun. Äh, tere pärastlõunat, Lord Hill. viimase parlamendi mandaadi aja jooksul osad meist pühendasid palju aega Solventsus kahele finants äh, teenuste sektorile läks ettevalmistusele kulunud aeg äh, palju maksma, maksid tarbijad, äh, palju oli äh, lobistide tööd, kuidas te tagate, et kindlustus- ja tööandjapensionite direktiivist ei saa järgmine Solventsus kaks ning et võetakse äh, ka koheselt arvesse pensionisüsteemide erinevus liikmesriigiti? suur tänu selle küsimuse eest. ma tean, et äh, Solventsus kahe vastuvõtmine tõesti võttis väga kaua aega, tööd alustati ammu, siis tuli finantskriis, ma olen teie märkustega nõus Need tuleb loomulikult äh, kõrvaldada ebakindlus, tegutseda kiiresti ja anda ettevõtetele finantsplaneerimisstabiilsus, äh, äh, mida kiiremini, seda parem. mis puudutab nüüd pensionifonde, siis lähtepunkt siinkohal on teistsugune komisjoni ettepanek, mis on parlamendile esitatud, ei äh, sisalda Euroopa kindlustuse tööandja pensionitele kapitalinõudeid, mis sisaldusid Solventsus kahes kahe tuhande kolmanda aasta direktiivi ülevaatamine piildub äh, haldus- ja läbipaistvusreeglitega nii et äh, minu arvates see protsess kokku ei kesta nii kaua, kui äh, käsi tööd äh, Solventsus kahega, nii et see saab olema teistsugune töö. suur tänu ja Alde nimel Mihhail Toiral, palun. president, vabandust, esimees Lord Hill, te olete väga heade oraatorlike oskustega, aga sisu jääb kohati puudu. vastake palun meie ALDE kolleegide küsimusele ja küsimustele, et äh, milliseid samme te võtate kapitaliturgude liidu loomiseks äh, kolm äh, sammu ja mida te teete riikidega, kes ei ole Eurotsooni liikmed ja kus kogu see järelevalve on organiseeritud riiklikul tasandil äh, volinikuna te hakkate valdama Eurotsooni äh, pangandussaladusi ja teil tekib siin huvide konflikt, kuidas te selle lahendate? esiteks, ma ei näe mitte mingisugust äh, huvide konflikti siinkohal. nagu ma juba ütlesin, siis äh, minu olukord on täpselt samasugune nagu härra Barniel varem. ja et kuidas ma seda lahendan, siis äh, küsimus või tähendab, vastus on selline, et ma pühendun äh, lepingutele ja annan äh, vande, mille ma loodan, ma saan äh, Euroopa Kohtus anda. mul on nii juriidiline kui ka moraalne kohustus, mis ma võtan ja sellesse ei saa suhtuda kergemeelselt ja sellest vandest, mis ma annan, sellest lähtuvalt ma ka tegutsen, mis puudutab kapitaliturgude spetsiifikat siis äh, nagu ma ütlesin ka juba, siis äh, president äh, Juncker on välja pakkunud kolmesaja miljardi eurose investeerimisplaani. see oleks üks meede, millega investeeringuid ergutada. meil oleks vaja kindlasti äh, väärtpaberitoodetele tagada piisav õiguslik raamistik ja samuti pöörata tähelepanu VKE-de turgudele. meil on äh, MIFID kahe rakendamismeetmed äh, tulemas, mis kaasavad ka VKE-de turgude rakendamise meetmed kindlasti tuleb tegeleda ka VKE-de krediidiinformatsiooni küsimusega, mida ma varem mainisin. ja selles valdkonnas võib ka ette näha arenguid. ma vabandan, kui ma ei saa paari nädala jooksul tulla välja täiesti detailse plaaniga mul on äh, vaja aega, et äh, paika panna siin mõistlikud äh, praktilised sammud. suur tänu. Ester Telange Rahvapartei nimel. Lord Hill, mul on hea meel kuulda, et te ei usu sellesse, et üks lahendus sobib kõigile. ka mina ja Hollandi valijad oleme seda meelt. kas te võite kinnitada, et Hollandi pensionisüsteem, mis suuresti erineb teiste riikide pensionisüsteemidest, ei hakka läbi tegema sellist harmoneerimisprotsessi, mida siin tihtipeale ähm, soovitakse. paljud kolleegid on teilt äh, küsinud alternatiivsetele krediidivõimalustele ligipääsu kohta, eriti just VKE-dele. Te olete toonitanud, kuivõrd olulised on VKE-d Euroopa Liidus ja ma tahaksin siinkohal mainida krediidiühistuid mis on rohujuure tasandilt lähtuvad äh, algatused äh,, aga nende tegevust takistatakse sellepärast, et nad peavad alluma samasugustele regulatsioonidele kui tavalised pangad. kas teie võite kinnitada, et äh, sellised äh, rohujuure algatused äh, jäävad äh, kõrvale kapitalinõude direktiiv neljas, sellepärast et muidu nad ei suuda pakkuda selliseid äh, krediiditooteid, äh, nagu VKD-l on vaja ja mis on levinud USA-s. ma olen täiesti nõus nende näidetega ja nende põhimõtetega, mida te mainisite. meil tuleb kindlasti vältida seda, et äh, väiksed organisatsioonid ja ühistud äh, ei saaks piisavalt vabalt tegutseda, me just peaksime nende tegevust äh, ergutama ja seda me soovime ka kapitaliturgude liidu kaudu saavutada, mis puudutab pensioneid, kui tulla tagasi ka härra Foxi eelmise küsimuse kohta, kindlustus- ja tööandjapensionite kohta, siis äh, meil on kindlasti selles küsimuses teistsugune lähenemine. ma olen väga teadlik äh, sellest, äh, kui äh, palju tuleb pingutada lahenduste leidmisel kõikides valdkondades, kus turg on väga erinev. meil tuleb kindlasti äh, teha tööd nii, et võimalikult paljud äh, tulemusega rahule jääksid. Now Molly Scott Cato for.... aitäh, Molly Scott Cato Roheliste eest. oma kirjalikus vastustes te mainisite, et selle parlamentaarse koosseisu võtmeküsimus on parandada suhteid Euroopa Liidu ja äh, Suurbritannia vahel. Euroopa Liit on vaidl-, vaielnud Suurbritannia valitsusega finantsküsimustel ja tõenäoliselt see jätkub, meil on terve hulk küsimusi, mis puudutab potentsiaalseid konflikte, aga ma tahaksin rääkida konkreetsetest asjadest eh, seoses sellega, mida Suurbritannia tahaks Euroopa Liidust saada. arvestades seda, kuidas on reguleeritud finants eh, finantsteenused äh, Inglismaal ja Siris on kõige rohkem finantsteenuse osutajad, siis ma olen kindel, et teil on teatud seisukohad nagu benchmarkid, rahafondid, ähm, rahaturufondid äh, ja muud kuu ka detailne muu seadusandlus, mis puudutab panku, kindlustusfirmasid äh, ja muid. olles kõr-, olnud kõrge ähm, valitsusametnik, kas te näete, milline oli teie seisukoht läbirääkimistel ja millist äh, strateegiat näete teie vajalikuks lahendada potentsiaalset konflikti Inglise, Inglismaa ja äh, Euroopa Liidu mm, huvide vahel? mul on sellele väga lihtne vastus. ma tahan olla Euroopa volinik ja minu tööks on ellu viia öö, ähm, tööd, mis minu portfellis on, nii hästi kui ma suudan mis iganes läbirääkimised, reformiprotsess lä, kokkulepped Briti valitsuse ja teiste liikmesmaadega ja teistega institutsioonides toimuvad, need on läbirääkijate küsimus. minu seisukoht on selles suhtes väga selge, nii et ma ei näe, et mul võiks äh, siin tekkida mingisugune huvide konflikt ja ma loodan, et ma saan teha oma tööd Euroopa volinikuna. aitäh, EFTTD äh,, Marko Zanni. Eh, aitäh, härra Hill, kui Juncker kuulutas välja volinike nimed, siis meile tundus et siin on tegemist poliitilise satiiriga, sest minu arvates iga volinik sai sellise portfelli, portfelli, mis talle üldse ei sobinud ja teie puhul olete te päris kindlasti äh, saanud vale portfelli. Teie olete lobistide sõber, inimeste sõber, äh, Londoni City's äh, töötamine on tegelikult nali sellise portfelli jaoks, teil on selgelt ähm, huvide konflikt, te olete pärit riigist, mida domineerib Äh, domineerivad finantsteenused, Londoni City, mis on väljaspool Eurotsooni, nii et te peate reguleerima finantshuvisid, mis ei ole ilmtingimata midagi sellist, millega te tuttavad oleksite, nii et äh, kas te saate äh, kinnitada kodanikele, et te saate olla erapooletud tööd tehes niivõrd eh, tundlikus ja eh, okkalises valdkonnas kui finantsteenused, kas te suudate müüa oma pakette, intresse, aktsiaid? kas te suudate mitte olla seotud finantsmaailmaga, sest ma arvan, et kodanikud Euroopas, ehm, neil on omad kahtlused selles? kõigepealt, nagu te kõik on juba öelnud, eh, minu aktsiate pakid ma ei ole päris kindel, kui, millised need suured aktsiapakid olid, aga need aktsiad, mis mul olid ühes ettevõttes, mille ma sain siis, kui ma oma ettevõtte müüsin, siis need on müüdud, nagu ma ütlesin no nagu ma ütlesin, need said müüdud kahekümne nelja tunni jooksul peale minu ametisse nimetust. ma ei aktsepteeri seda kirjeldust, iseloomustust, mida te pakute, ei selles suhtes, kuidas ma oma töösse suhtun, ega selles suhtes, milline on minu taust ega minu riigist. suhtumine sellesse riiki, mis teil tundub olevat, ja nagu ma ütlesin varem, mul on väga selge seisukoht sellest et nii vastavalt põhilepingutele kui ka osana pühast lubadusest ei ole need asjad, mida inimesed kergelt võtavad. nii et ma ei saa aktsepteerida, et siin oleks konflikti. ja ma täidan oma vast-, rolli ja vastutust, kohustusi, kui mulle need antakse, puhtalt Euroopa huvides, aitäh! aitäh, Katariin Stiller sotsialistidelt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 Eh, et kinnatate, kinnitate, et finantsteenused võtavad arvesse tarbijate ja jaeinvestorite huvisid ning pakub välja kõikvõimalikke meetmeid, et finantsteenused oleksid paremad meie kodanike jaoks vastavalt statistikale. vaid kakskümmend viis protsenti kodanikke usaldab panku ja ilmselt olete nõus, et see on väga madal protsent. milliseid samme astuksite teie, et taastada kodanike usaldus pangasektori vastu kui ka finantsteenuste sektori vastu, et need oleksid transparentsemad ja tõeliselt konkurentsivõimelised. kuidas tagate teie, et kõige tarb-, äh, et kaitstakse kõige kõrgemat tarbijakaitse tasand horisontaalselt nii finantsteenuste seal, arvestades ka hiljuti vastu võetud seadusandlust, aitäh! Um, ma arvan, oi andestust, ma arvan, et te tõstatate väga olulise küsimuse. ja nagu ma viitasin, äh, loodetavasti juba oma avamärkustes ma loodan, et tarbijate huvi järgmise viie aasta jooksul on väga-väga oluline, ilmselgelt oli see nii viimase viie aasta jooksul. see puudutab äh, selle komisjoni äh, tähelepanu oli sellel, mil-, mida teevad finantsteenused, aga ma loodan, et kriis on meie selja taga ja loodetavasti saame me nüüd natukene kurssi müü-, muuta ja mõelda selle peale, kuidas me saame pakkuda rohkem kasu tarbijatele, kodanikele. ja ma arvan, et kui me võtame seda praktilisest seisukohast, kui te mõtlete asjade peale nagu näiteks äh, kindlustustooted, kas me räägime autokindlustusest, äh, kodukindlustusest, mis on äh, turuti väga-väga erinev äh, ja selle tulemusena maksavad tarbijad mõnes piirkonnas oluliselt rohkem kui teises piirkonnas ähm, kindlustusmakse, tähendab kindlustuskompensatsiooni kättesaamine läheb mõnes kohas väga-väga kaua, siis ma arvan, et me võime vägagi leida praktilisi viise, kuidas luua paremaid tingimusi ja ma arvan, et seda on tehtud väga hästi, minevikus on seda tehtud äh, läbipaistvusega, andes klientidele rohkem informatsiooni, töö, mis on tehtud selleks, et inimesed teavad, äh, millele nad alla kirjutavad. ma arvan, et see on väga hea süsteem, äh, rikkalik ja ma arvan, et me peame leidma teisi viise, kuidas seda edasi arendada. ma arvan, et kogu see küsimus Äh, komisjoni tasu, mida võetakse finantsteenuste pealt, see on teine teema, millega tuleks tegeleda. kõigepealt me peaksime teadma, millised on need tasud, mida me saame, selle eest on parem hinnakujunduse viis kui see, et me oleme ebatäpsed ja lõpptulemusena ei ole ka selge, mis see konkreetne toode on, mida ostetakse, nii et ma väga tervitan IMCO-lt ja teiselt ettepanekuid, soovitusi Äh, kuidas sellega tegeleda, äh, kuidas siin edasi liikuda, aitäh! aitäh! Days Wimber. aitäh, mul on võimalus teinegi küsimus äh, esitada, seekord ma ei suuda vastu panna tehniliste küsimuste peale, kuigi me oleme töötanud viis aastat Iconis sellega. eriti, mis puudutab seadusandlus eh, kallal meil on olnud kolmandate riikide režiimid, mis on tihti ka üksteisele vastu käinud ja mul on küsimus teile, kas te kaaluksite selleks, et need režiimid, nagu te töötate kõigi erinevate toimikutega, kas te eh, kaaluksite mingisugust ülddirektiivi, et kolmandate riikide eh, režiimid on ühesugused erinevates toimikutes ja muuhulgas, et MIFID teistel turgudel äh, rakendaksid sama režiimi, aga et minnes edasi rahvusvahelise teemaga, oma küsimustes, äh, mis puudutab äh, resolutsioonid CCP-de oluline arvelduskodadena on väga-väga oluline. kuidas te olete, teete, seisate selle eest, et need reeglid oleksid kokku sobivad ka rahvusvahelisel areenil? et rahvusvaheliselt oleks võimalik nende reeglitega tegeleda, aitäh! suur aitäh! mis puudutab seda mõtet, et meil oleks mingisugune omnibus direktiiv, ülddirektiiv, ähm, see ei ole asi, mida ma viimase paari nädala jooksul oleksin kaalunud, aga ma arvan, et see on vägagi kaalumist väärt. minu üle, üldine seisukoht on sama, mis ma enne välja ütlesin. Äh, ja see lähenemine seadusandlusele on selline et me peaksime püüdma tuua kokku ja vaadata, et meil on selline järjepidev lähenemine erinevates valdkondades. osaliselt tänu tehnilistele põhjustele, osaliste, osaliselt tänu sellele, kui palju on erinevaid aktsioone ja samme. terve hulk asju põhineb erinevatel seadusandlikel alustel. välja mõelda, kuidas mingit asja peaks lahendama, et see arvestaks kõiki erinevaid reegleid, see on üsna keeruline ma arvan, et lihtsamad asjad on tähtsam, äh, tähtsad, mida lihtsam, seda parem ja ma hea meelega uurin seda teemat ja tahaksin teada, kas äh, midagi sellest on võimalik ellu viia. Äh, mis nüüd üldisemalt puutub, siis Essential Counterparty Clearing ehk siis üks arvelduskoda. nagu te ütlesite, siin põhiline teema, millega tegeleb, millega paljude jaoks on vaja tegeleda, on see, Eh, mis puudutab meie reegleid. praegune olukord ei ole rahuldav, me peame leiame eh, püsiva lahenduse, peame leidma püsiva lahenduse, me teame, et siin on terve hulk eh, erinevaid väljakutseid, mida me peame püüdma lahendada. oleks hea olla olukord, kus me saaksime koheselt üle võtta mm, Ameerika reeglid, aga see tähendab, see, kui nii on, siis me peaksime, nemad peaksid omaga reegleid kohandama. ma tean, et volinik Barnier on püüdnud töötada, töötanud selle nimel seda teemat lahendada ja mina jälgin, mm, eh, käin tema sammudes. aitäh, Matt Carty, suur aitäh! voliniku kandidaat, ma tahan tagasi tulla eh, huvide konflikti teema juurde Te teate, et paljud kommentaatorid ja selle komisjoni liikmed on väljendanud muret selle kohta, et teil on oma huvid äh, Londoni City's, kus ilmselgelt olete üles ehitanud äh, märkimisväärse isikliku ja professionaalse võrgustiku. ma kuulasin mõningaid teie toetajaid siinses komisjonis enne tänast koosolekut, kes väljendasid oma lootust, et te toetate äh, reeglistiku vähendamist finantsteenustes ma ei ole nõus selle seisukohaga, et vähem regulatsiooni on automaatselt parem. küsimus, mis ma tahaksin teilt esida, on see, millised äh, reegleid finantsteenuste suhtes teie arvates tuleks reformida? selles mõttes, et neid äh, kustutada või nõrgendada, kas on mingisuguseid määruse valdkondi, mis ta teie arvates tuleks tugevdada ja minu lõpp, viimane küsimus, küsida, kuidas te kavatsete üles ehitada tarbijate äh, usaldust finantsteenuste sektorite suhtes kogu Euroopas, kuidas te saate üles ehitada nende usaldust, äh, mida te kavatsete prioritiseerida, kuidas te loote nende usaldust tööstuse suhtes, millega te väga-väga tihedalt seotud olete, aitäh um,! Okay, I will have another go. Nonii, uuesti, kõigepealt me oleme rääkinud sellest kaks küsimust tagasi, et me mõtleme korrektselt ja, ja piisavalt tarbijate, kodanike peale ja püüame jõuda siiamaani, et finantsteenuse, teenuste sektor pakub neile häid teenuseid. teiseks, üldine lähenemine äh, seadusandlusele, reguleerimise, te ütlesite, te ei jaga seisukohta, et vähem äh, reguleerimist on äh, paremini. oh seda õudust, ma olen selle seisukohaga nõus. minu punkt, mõte on see et peab olema sobilik hulk reeglistikku. me nägime, mis juhtus siis, kui ei olnud piisavalt regulatsiooni. niisiis, palun ärge kirjutage mulle külge seisukohti, mida mul ei ole selles suhtes, mis puudutab äh, regulatsiooni äh, hulka, et meil on korrektne tasakaal äh, seadusandluse ja korrektselt funktsioneeriva majanduse vahel, ma pole öelnud, ei ütle ja ma ei usu, et meil peaks olema tohutult palju Äh, et meil peaks olema mingi tulevärk kõigest. ei, mida meil on vaja, on see, et me peame tegema seadusandlust mõistlikult, ratsionaalselt, reaalselt äh, ja see määrustik või regulatsioon, mis meil on olemas, meil on siia juba üles ehitatud süsteem, et revideerida regulatsiooni, see on osa meie seadusandlikust protsessist, me peaksime seda järgima, aga ma arvan, et me peaksime hoidma ka silmad lahti selle suhtes, et meil on õige tasakaal olemas. põhjus selleks on see, et kui te vaatate ükskõik millist valdkonda, mis, mis iganes mulle pähe tuleb, kui inimesed peavad reageerima kriisile ja tegema seda väga kiiresti, suure surve all, siis kõik teevad alati oma parimat. aga nad ei saa seda iga, iga kord ei lähe kõik asjad väga hästi, väga õigesti. mis puudutab Londoni Cityt, siis ma ei tea see pilt, mida te maalite, mina seda ära ei tunne, nagu ma juba öelnud olen, ma müüsin oma firma maga, äh, maha kaheksa aastat tagasi, lahkusin sealt töölt viis aastat tagasi, ma ei istu siin esindades Londoni Cityt. aitäh ja viimane küsimus Philipp de Bakkerilt Aldelt. aitäh minu töö on siis nüüd lahtised otsad kokku sõlmida. minu esimene küsimus, millele ma tahan jah või ei vastust, see puudutas pangandusliitu, me rääkisime sellest juba praegu. kas te eh, viite, toote sisse või ei too sisse Euroopa mm, deposiidigarantii, eh, kas te kavatsete selle kehtestada, teine küsimus, kapitaliturud, mis tuleb välja töötada, lisaks ähm, ähm, pangandusliidule, sest minu arvates kumulatiivne regulatsiooni mõju mängib siin väga suurt rolli, minu küsimus on väga ker-, eh, konkreetne, millised on teie prioriteedid, kas te eh, kavatsete eh, eemaldada mõned takistused kapitaliturgudele, pensionifondidele, kindlustusfirmid, MIFID kaks, Eh, selle lihtsustamine, milline on teie prioriteet väga konkreetselt, mida te muudaksite, sama käib IPO-de suhtes, meil on IPO turg, mis on alaarenenud, millised on need takistused, mis te eemaldaksite selleks, et ettevõtted eh, saaksid ligipääsu aktsiaturgudele, leida selleks eh, kapitali, väga konkreetsed küsimused ja ma loodan väga konkreetsetele vastustele teise, teie poolt, aitäh! Um, uh... kõigepealt, mis puudutab pangandusliitu ma kardan, et ma ei saa teile anda teistsugust äh, vastust, kui ma paar korda siin juba andnud olen, mis puudutab garantiide skeemi. ma arvan. vabandust, see ei ole jah või ei vastus. me peaksime panema süsteemi tööle ja siis, kui aeg on selleks valmis, nagu me alati siin teeme, siis me vaatame, kuidas see, see mõjub ja teeme järeldusi, kas me peame midagi muutma või ei ma tahaksin teid aidata, aga ma ei suuda teile anda selget äh, ajagraafikut eh,, nii nagu te praegu tahaksite. mis puudutab kapitaliturgude liitu, siis ma arvan, et need näited, mis te tõite, need äh, barjäärid, millest tahaksime üle saada, need on täpselt need valdkonnad, kus ma arvan, üks paljudest valdkondadest, kus ma arvan, et me peame neid asju uurima, analüüsima, aga jälle kahe nädala jooksul ja enne, kui mind ei ole heaks kiidetud, ei ole ma tööle asunud, ei, ei ole mul neid detaile olemas, et öelda teile, et vot, me peame sellest seadusest loobuma, ma tahan äh, selle seaduse ära kaotada, ma tahan sellise uue seaduse kehtestada. ma arvan, et me peame töötada läbi need kõik võimalikud barjäärid, tuua need välja, äh, loomulikult ka need, mida teie mainisite, ja siis leidma, milline on praktiline lahendus sellele, kas Neid asju tuleb muuta, kas tuleb tuua sisse mingisuguseid uudi, uusi asju? kas meie reeglite raamatut tuleb siis laiendada või kokku tõmmata, ma tahaksin öelda, et ma tahan selle läbi töötada koos teiega ja teistega, kellel on ideid olemas selle kohta, ma arvan, et meil peaks olema avatud debatt, arutelu selle üle ja selle põhjal saame me koostada konkreetse ajagraafiku, panna paika tegevusplaanid ja kui me kohe alustame äh, sammudega, millega me suudame luua kvaliteetseid äh, väärtpabereid, väärtpaberiturge arendada, nii et selles mõttes olen ma teiega nõus. aitäh, ma tahaksin tänada parlamendiliikmeid nende küsimuste eest, tahaksin tänada voliniku äh, kandidaati tema vastuste eest ning voliniku kandidaadil on nüüd aega lühikeseks lõpusõnaks mitte rohkem kui viie minuti jooksul. Te võite ka paar minutit rohkem kulutada, sest me olime piisavalt distsiplineeritud. niisiis, kui te tahate, on teil aega ka tulla mõne teema juurde, küsimuse juurde tagasi, millele teil vastata ei olnud eelmine kord aega. niisiis, volinikukandidaat, teil on sõna teie viimase sõnavõtu jaoks. aitäh, komisjoni liikmed, suur tänu ka teile. ma olen teile tänulik selle eest, et te selle kuulamise korraldasite. ma loodan, et teil jäi mulje, et te saite küsida neid küsimusi, mis te küsida tahtsite. mulle lubati õiglast kuulamist ja ma usun, et see mul on ka olnud. ja ma loodan, et teil on olnud võimalus küsida küsimusi, mida te mult küsida olete tahtnud. Äh, võtsin teadmiseks äh, selle korduvad äh, teemad ja märkused, mis ikka ja jälle üles tõusid. mõtlen hoolikalt läbi selle üle, mis on räägitud ja tegelen nende teemadega, mida ma lubasin tegeleda. mis puudutab portfelli teemat, siis ma tahaksin siin vaadata põhilised prioriteedid ning rõhutaksin seda, mida ma loodaksin teha ja loodetavasti see käib kokku terve hulga nende asjadega, mida teie välja tõite. kõige esimene puudutab elluviimist. et viia lõpule see töö, mida algas al,, äh, alustas minu eelkäija ja tema komisjon, taastada äh, stabiilsus finantssektoris. ma tahan äh,, kavatsen pühendada palju energiat esimesest päevast, et reaalseks äh, saaksid need reeglid, kas siis on pangandusliik, MIFID või ähm, deposiitide tagamise garantii ma tahaksin kinnitada sellele komisjonile, et vald, valdav osa teist äh, tahaksid, et ma selle tööga lõpule saaksin, te tahaksite, et Euroopa Parlament oleks selles protsessis kaasatud. ja seda ma ka kavatsen teha. ma arvan, et nüüd on siin küsimus, mis puudutab elluviimisest, hindamisest ja revideerimisest, sellest räägiti ka varem. ma ei arva, et siin ei ole ühtegi äh, mõtet kehtestada mingeid ühtseid reegleid, kui neid ellu ei viida. ja ma arvan, et on mõte äh, revideerida reegleid vastavalt sellele, kuidas me edasi liigume. me peame tegelema ka potentsiaalsete uute riskidega. osa sellest tööst juba käib, nagu näiteks pankade struktuurne reform, kogu see idee, et mingi asi on liiga suur, et läbi kukkuda, aga me peame äh, vaatama ka teisi aspekte nagu mittepankade kohta käivad resolutsioonid, kui on selge G kahekümne mandaat. inimesed puudutasid teisis küsimusi, Econi seisukoht on selge, me peaksime garanteerima selle, et Äh, reeglid on rakendatavad, nad käivad üksteisega kokku ja neid on võimalik viia rahvusvahelisele turule. me peame kokku leppima ühistes rahvusvahelistes standardites ning et meie kohalikud reeglid on ekvivalentsed ja kui on vaja, siis meie reeglid teiste riikidega käivad kokku ning äh, kiirendagem koostööd USA ja teiste osapooltega. mis puudutab tarbijaid, siis on tõstatatud terve hulk küsimusi selle suhtes, kui tähtis on äh, tarbijad, kuidas nad on tarbijad äh,, finantsteenuste kasutajad ja selles mõttes peab finantsteenus äh, neile rohkem tähelepanu pöörama, nendele, kes kasutavad finantsteenuseid. ma olen nõus sellega, et üks päev õnnestub meile ehk tuua kokku tarbijakaitseorganisatsioonid, ähm, äh, et saaks ühisturg paremini tööle, võib-olla ka kindlustuses, panganduses. ja kui see idee leiab toetust, siis ma saa-, tahaksin seda komisjoni sellesse töösse kaasata ja minu arvates äh, teema, mis siin välja toodi, oli töökohtade ja kasvu äh, küsimus, kõige suurem oht stabiilsusele, ma tean, kui tähtis on stabiilsus paljudele inimestele, kõige suurem oht stabiilsusele minu arvates on madal kasv ja kõrge tööpuudus. me ei suuda mõelda ühegi seaduse peale arvestamata kasvu, aga ma arvan, et terve hulk algatusi äh, Äh, rahaturu ähm, äh, liidu suhtes, me peame siiski äh, edendama finantsteenuseid kogu, kõigis kahekümne kaheksas liikmesmaas ja ma arvan, et selles protsessis tuleb rõhutada seda kahtekümmet kaheksat. ma tahan selle kallal teiega koos töötada, arendades meie mõtlemist koos. lühiajalises perspektiivis, nagu räägitud, on minu fookus aidata äh, Jean-Claude Junckeril edasi viia oma kolmekümne miljardi eurost investeeringuplaani ning vaadata, kuidas meie osana saame vaadata, kuidas finantssektor siin oma rolli mängib. lõpuks tahaksin puudutada teist teemat, mis on üles kerkinud nii finantsteenuste mõttes, aga kui ka minu enda suhtes ja nimelt läbipaistvuse küsimust. ma arvan, et kontseptsioonina on läbipaistvus hädavajalik selleks, et finantsturud korrektselt toimiksid, aga see on hädavajalik ka selleks, et toimiks see suhe, mis loodetavasti meil teiega olema saab. aeg-ajalt võib, võime me sisu suhtes olla erimeelel, aga ma arvan, et me ei ole iialgi erimeelsusel selles suhtes, et ma ei tee seda, mida teil on õigus oodata nii läbipaistvuse, vastastikuse usalduse ja lugupidamise mõttes. nagu minu meelest on selgeks saanud selle kuulamise käigus, kirjeldaksin ma ennast pragmaatilise, konsensust otsiva Euroopa poliitikuna. ma olen pigem tegija, ma ei ole väga kõva äh, rääkija. aga kõik peale selle kolme tunni siin pärastlõunal, kõik, mis ma olen poliitikas olen saavutanud, on tänu sellele, et ma olen saanud teha koostööd teistega, teiste riigiametnikega, kolleegidega, erineva, inimestega erinevatest poliitilistest parteidest, kui mind ametisse nimetatakse, tahan töötada samas, äh, samas vaimus teie kõigiga koos. ja ma arvan kokkuvõttes, et meil kõigil on ees, äh, meil kõigil on väga tõsine vastutus äh, meie kontinendi ajaloolisel hetkel. ma ta-, arvan, et kodanikud tahavad muutust paremusele ja ma arvan, et koos võime selles äh, valdkonnas oma rolli mängida selles protsessis. ootan huviga tulevikku, loodetavasti on mul võimalus töötada koos teiega, et täita seda rolli koos ning mängida, täita oma rolli selleks, et meil on selline finantsteenuste tööstus, mis on korrektselt reguleeritud, töötab kõigi huvides ning annab, äh, annab selle pere ringe kasvavale majandusele, mis äh, lahendab põhilised probleemid, toob uusi töökohti, aitab inimestel äh, elada ja kokkuvõttes toetab inimeste usaldust meie vastu Euroopa Liidu institutsioonides ja toetab Euroopat. aitäh, härra esimees! Thank you, Mr Commi-. aitäh, härra volinikukandidaat. nüüd leiab aset äh, koordinaatorite kohtumine suletud uste taga, et hinnata kuulamist, see toimub kella poole kuuest seitsmeni. Äh, äh, koosolekut lõpetades tervitan Sharon Bowles'i, oma eelkäijat, kes on siin meie hulgas. suur tänan ka Jonathan Hilli ja teid kõiki. koosolek on lõppenud.